Good afternoon, ladies and tere päevast, lugupeetud daamid ja härrad, palun võtke istet, palun. I open these after meie pärastlõunane regi komisjoni kohtumine on käesolevaga alanud ning esimeseks äh, päevakorrapunktiks pärastlõunal on meil arvamuste vahetus härra Jaak Aabiga kes on Eesti riigihalduse minister ja tema tutvustab Eesti eesistumisperioodi prioriteete. ma ei hakka rääkima pikalt Eesti eesistumisest, sellepärast et ma eeldan, et minister räägib meile sellest kõigest tahaksin tuletada meelde regikomisjoni tavapraktikat, kõigepealt saab sõna härra minister oma ettekande äh, tegemiseks ja pärast seda antakse sõna Riigikomisjoni saadikutele. kõigepealt saavad sõna koordinaatorid, kes saavad siis esitada oma poolt küsimusi ja siis te saate aega neile vastamiseks. niisiis, Eesti eesistumise esindaja härra Aab, sõna on teil. austatud Euroopa Parlamendi saadikud austatud regikomisjoni esimees, lugupeetud kolleegid. mul on täna au olla teie ees ning tutvustada Eesti prioriteete meie riigi esimeseks Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks. kui lubate, siis ma alustaksin eesistumise üldistest prioriteetidest ning liiguks seejärel selle komisjoni jaoks hingelähedaste teemade juurde. meie eesistumise põhiteemad on kooskõlas Bratislava teekaardi ja Rooma deklaratsiooniga ning lähtume oma töös eesistujana neljast üldisest prioriteedist. Eesti esimeseks eesistumise prioriteediks on avatud ja uuendusmeelne majandusega Euroopa. Euroopa Liit ei tähenda üksnes majandust, kuid just tugev ja uuendusmeelne majandus võimaldab meil tagada rahu, turvalisuse ja heaolu. viissada miljonit tarbijat ühendav Euroopa siseturg on üks suurimaid saavutusi, millest me kõik kasu saame. majanduse üheks alustalaks on ettevõtted. Need tekivad ja on edukad vaid siis, kui nende tegevuskeskkond on lihtne, etteennustatav ja toetav. olulised on kättesaadavad finantseerimisvõimalused, eriti väike- ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, kuna just neil on sageli keeruline rahastust leida. Eesti eest eesistumise teiseks prioriteediks on turvaline ja kaitstud Euroopa Euroopa Liit loodi enam kui kuuskümmend aastat tagasi rahuprojektina ning täna on julgeoleku ja turvalisuse teemad taas päevakorra tipus. rändekriisi ja migratsiooniga seotud teemasid ei saa, ei saa lahendada ükski riik üksi ega eraldi. selleks on vaja meie, meie kõigi koostööd. meie kõigi huvides on turvaline elukeskkond Euroopa Liidu välispiir peab olema kindel ja hästi kontrollitud, selleks et meil oleks turvaline ning samal ajal ka vabadus liikuda terves Euroopas. infosüsteemide koostalitusvõime ja kvaliteet on siin määrava tähtsusega. austatud Euroopa Parlamendi saadikud, Eesti eesistumise kolmandaks prioriteediks on digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine. meil on mahukas ning Euroopa tuleviku jaoks väga oluline digiprogramm. see on tõeline Eesti maik, Eesti sõna meie eesistumise juures. meie näeme seda läbiva teemana, mis on oluline pea igas valdkonnas meie digiprogrammi süda on digitaalse ühisturu pakett. digitaalne areng aitab kaasa majanduse arengule, võimaldab arendada piiriüleseid teenuseid ja e-kaubandust. lisaks vaatame kõike eesistumise all, eesistumise ajal tehtavat läbi digiprillide. igas valdkonnas saab digilahenduste abil teha midagi nutikamat ja paremini lubage mul tutvustada ka neljandat prioriteeti. Eesti eesistumise neljandaks ja viimaseks prioriteediks on kaasav ja kestlik Euroopa. Eesti eesistumise prioriteete ei saa tähtsuse järgi ritta panna, kuid kaasav ja kestlik Euroopa on samasugune kõike läbiv joon nagu meie digiteemad. võrdsed võimalused ja hea elukeskkond ka digimaailmas on meie kõigi, kõikide kodanike huvides. austatud saadikud, ma loodan, et ma suutsin väga lühidalt võtta kokku ja anda edasi meie eesistumise programmi põhielemendid ja prioriteedid. küll aga mõistan, et teie, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, võite nüüd küsida, kus on siin Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika? peame hoidma meeles, et ühtekuuluvuspoliitika ületab traditsiooniliste sektorite piire ning panustab väga paljudesse Euroopa Liidu eesmärkidesse. eelkõige on ühtekuuluvuspoliitika suunatud riikide ja regioonide majanduskasvule ning arenguerinevuste vähendamisele. samas on see seotud ka kestliku arengu ja võrdsete võimalustega ühtekuuluvuspoliitika panustab muuhulgas oluliselt ka infoühiskonna edendamisse. digitaliseerimine ja e-lahenduste kasutamine omakorda on aidanud tõhustada ühtekuuluvuspoliitika elluviimist ja suurendanud selle nähtavust. seega, ühtekuuluvuspoliitika on seotud mitmete meie prioriteetidega. ühtekuuluvuspoliitikal on olnud oluline roll Eesti majandusarengu edendamisel ning struktuursete reformide läbiviimisel. selle poliitika toetused olid väga suureks abiks raskest majandus- ja finantskriisist läbisaamiseks toibumiseks. olen seisukohal, et Eesti on hea näide selle kohta, kuidas ühtekuuluvuspoliitika koos mõistliku majanduspoliitikaga viib eduka konvergentsini austatud parlamendiliikmed! ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas on meil laias laastus kaks prioriteeti. esiteks soovime viia edasi arutelu ühtekuuluvuspoliitika rakendamise lihtsustamise, tõhususe ja tuleviku teemal. eesistumine annab meile võimaluse rääkida ühtekuuluvuspoliitika lisandväärtusest meie eesistumine on ajal, mil pilgud on suunatud tulevikku. eelnevad eesistujad on alustanud tuleviku aruteludega, meie võtame teatepulga üle. ka Euroopa Parlament ja teie mõtlete sellele, me teame seda ja kuulame hoolega teie mõtteid. Euroopa Komisjon on juba avaldanud arutelu pabereid Euroopa Liidu tuleviku kohta veel on tulemas teatiseid nutika spetsialiseerumise, piiriülese koostöö ja äärepoolseimate regioonide kohta ning muidugi oluline seitsmes ühtekuuluvusaruanne. ühtekuuluvuspoliitika peab suutma reageerida Euroopa Liidu, liikmesriikide ja ka regioonide ees seisvatele väljakutsetele, olles samas kodanikule lähedal. see on poliitika, mida rakendatakse lokaalselt, aga mille mõju on üle-euroopaline. tõhus ühtekuuluvuspoliitika peab tulevikus olema selgete eesmärkidega, mõistlike ja läbipaistvate reeglitega ning ilma liigsete bürokraatlike nõueteta. sellise ühtekuuluvuspoliitika eest tahame seista selline ühtekuuluvuspoliitika on oluline meie kodanikel. märgin ära, et just eile avaldati lihtsustamise kõrgetasemelise töörühma soovitused järgmiseks finantsperioodiks. oleme seda pikalt ja entusiastlikult oodanud. lihtsustamine on endiselt valdkond, kus on vaja edasiminekut näeme ka, et siin on liikmesriikidel, Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil ühine huvi ja tahe tulemuseni jõuda. võttes arvesse eelnevaid samme, leidsime meie, et on asjakohane viia ühtekuuluvuspoliitika teemalised arutelud ametlikumale tasandile. soovime arutada ühtekuuluvuspoliitikaga seotud teemasid novembris ühtekuuluvuspoliitikale pühendatud üldasjade nõukogu koosolekul. et selle nõukogu ainuke ja peateema on ühtekuuluvuspoliitika. see pakub võimaluse analüüsida ühtekuuluvuspoliitika senist rakendamist ja tõhusust, kuid siiski selge vaatega ka tulevikku. töötasandil korraldame lisaks ka mitteametlikumaid arutelusid. septembris ja oktoobris on kavas nii ühtekuuluvuspoliitika, territoriaalse ühtekuuluvuse kui ka linnalise arengu direktorite koosolekud. on õige aeg vaadata üle linnalise arengukava rakendamise esimesed saavutused ja väljavaated järgmisteks aastateks. meie teine prioriteet on Omnibus määrus, mida regikomitee on juba arutanud ja oma seisukoha ka andnud Malta eesistumisel tehtud tubli töö tulemusena oleme oma eesistumise alguseks jõudnud faasi, kus me saame alustada arutelusid Euroopa Parlamendiga. Tuleb tunnistada, et tegu on mahuka algatusega. Ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas arvan siiski, et meie lähtekoht on väga positiivne. Lihtsustamine, mida see algatus pakub, on meie ühine huvi seda on selgelt näha nii nõukogu kui ka Euroopa Parlamendi reaktsioonist. sellest reaktsioonist, mis järgnes komisjoni algsele ettepanekule. see on väga julgustav tuleviku suhtes. Teiega koostöös loodame siin kiireid edusamme, sest selles eelnõus toodud muudatused on kasusaajatele väga olulised ja teevad ühtekuuluvuspoliitika rakendamise nende jaoks lihtsamaks ja paindlikumaks. lisaks nendele kahele prioriteedile lisan, et võtame täie tõsidusega Solidaarsusfondi toetuse eraldamist Itaalia maavärinaga seotud raskete kahjude leevendamiseks ning kiirustame selle heakskiitmisega ka nõukogus. lõpetuseks lisan, et anname endast parima, viimaks ühtekuuluvuspoliitika tulemusi oma kodanikena mul on äh, täna rõõm tõdeda siin, et rohkem kui kaheksakümmend protsenti Eesti inimestest on teadlikud Euroopa Liidu toetustest Eestile. Nendest enamus on omakorda arvamusel, et need toetused mõjutavad positiivselt Eestit ja Eesti majandusarengut. see on juba väga hea tulemus. muuseas, näevad kõik eesistumise ajal Tallinna lennujaama läbivad reisijad näitust ühtekuuluvuspoliitika saavutuste kohta, nimelt siis Tallinna lennujaamas. ootame teid sealt kindlasti läbi tulema. lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, Euroopa väärtusi kandev, tõhus ja lisandväärtust loov ühtekuuluvuspoliitika on meie kõigi huvides ning me hindame koostööd Euroopa Parlamendiga väga kõrgelt. tänan teid kuulamast. Thank you, minister. aitäh teile, härra minister. ma loodan, et meil on võimalik seda Tallinna lennujaama näitust ka oma silmaga näha aga nüüd äh, me alustame diskussioonivooru ja see saab alguse sellest, et sõna saavad koordinaatorid küsimusteks. härra Vanistre, palun. Vanistre. Eh, suur tänu, proua esimees. ma kuulasin äh, teid äh, suure huviga ja lugesin teie programmi ja minu jaoks oli väga huvitav äh, saada see ülevaade teie koduriigist. see jättis mulle väga meeldiva mulje, ma vaatasin teie eesistumise programmi, lugesin seda ja see avaldas mulle muljet ja ma tahaksin äh, seda pisut nüüd ka lugeda siit äh, teile ette ühtekuuluvuspoliitika kohta tõepoolest, siin on mitmeid väga positiivseid mõtteid Te räägite siin, et me peaksime ühtekuuluvusest rohkem rääkima. Inglise keeles te ütlete taking into account the long developing needs of the European Union ehk siis võttes arvesse Euroopa Liidu pikaajalisi vajadusi ja võttes arvesse seda, et meil on vaja tugevamat ühtekuuluvuspoliitikat seda ütlete te seega väga selgete sõnadega ja annate sellega ka teada, kus te oma arvates praeguseks olete. me toetame teid. aga kui vaadata seda teksti lähemalt, siis ma tahaksin meelde tuletada seda, mida ütles proua esimees meile äh, siis, kui meid kutsuti Tallinnasse, mida täpselt selle programmi raames ette nähakse siis, kui eesistujaks oli Malta oli Euroopa Parlament väga tihedalt kaasatud kõikidesse nendesse aruteludesse ja me rääkisime nõukogus ühtekuuluvuspoliitikast üsna optimistlikul toonil. nüüd on meil aega astuda aga reaalseid samme. Te räägite lihtsustamisest? ja te räägite ka omnibussist ja sellest, et te hakkate omnibussiga töötama Äh, omnibussiga on ju seotud mitmeid äh, algatusi ja ettepanekuid ja me oleme aru saanud, et Eesti eesistujana tahab omnibussi arutelu viia kiiresti lõpule. meil on siin see seitsmes äh, ühtekuuluvusaruanne, millest tulevad poliitilised eesmärgid välja, aga kuidas meie saame siin osaleda ma nägin siin ka viidet mitteametlikule ministrite nõukogu nõukogule, see on ilmselt ka vähim, mida me võime siit oodata. me ei ole seda siin näinud viidet mitteametlikule ministrite nõukogu kohtumisele, aga kui teil siiski on selline kohtumine plaanis, kas te siis võiksite meile öelda, millal ja ähm, edastada meile ka ametliku kutse? ma arvan, et regi komisjoni esimees ja liikmed saaksid kindlasti anda omapoolse panuse üldasjade ähm, nõukogu koosolekutele üldasjade nõukogule ja äh, meil on ju piisavalt ettevalmistust, äh, mille abil me saaksime teid äh, toetada. see, et meil on head suhted, on tore eesmärk, aga selle eesmärgi saavutamiseks on vaja mõlemal poolel teha tööd. Te rääkisite ka sellest, et teie prioriteediks on digitaal, digitaliseerumine, digitaalne agenda ja Euroopa Parlament on samuti olnud sellest alati huvitatud kui me mõtleme taaskord natuke tagasi, on meil olnud selline rahastusvahend nagu Connecting Europe Facility, komisjon küsis kümme miljardit eurot siis, kui veel proua Kroos oli äh, volinik. Äh, nõukogu sellega ei nõustunud aga siis ütles Euroopa Parlament, et IKT ja Euroopa ühendamine on meie prioriteedid. niisiis, meie jaoks oli digitaalne komponent äh, juba siis teise tähtsusega prioriteet, tähtsuselt teine prioriteet ja nüüd on äh, summa, mis on ette nähtud, suurenenud kolmekümne miljardi euroni. see tähendab seda, et parlament on aastate jooksul oma ähm, sõnumit nii-öelda jõulisemalt esitanud, kuid nõukogu ei tule kaasa. proua Vestfal sotsiaaldemokraatide nimel ja suur aitäh, lugupeetud esinejana, tere tulemast teile, härra minister, meie komisjoni. ma ei ole koordinaator, aga äh, äh, ma tahaksin öelda, et nagu te teate, siis äh, me oleme teinud tööd ühtekuuluvus teemal, töötasime välja raporti ja võtsime suure enamusega selle parlamendis ka vastu ja loomulikult äh, äh, kui rääkida ühtekuuluvuspoliitikast ja selle tulevikust, siis te mainisite sellest juba päris palju, aga meie jaoks on äh, veel prioriteete siin, mis on olnud väga olulised ja, ja lihtsustamine on väga oluline, sellest te ka rääkisite eile äh, kõrgetasemeline töörühm eh, tutvustas oma raportit, eh, väga hea, see on kõik väga tore, eh, see on meie jaoks oluline ja lõppude lõpuks on see kõik oluline ka kodanikele üle kogu Euroopa, kes nende projektidega seotud on, aga meie jaoks on oluline ka see ja me kardame, et see ei leia aset, et tulevikus kõik regioonid ka toetust saaksid ja toet-, neid toetatakse mitte ainult kõige äh, nõrgemad ja vaesemad regioonid, vaid äh, et äh, ka need regioonid saaksid jätkuvalt toetust, kes on praegu juba ka mm, heal järel, sellepärast et te teate, et tegelikult ettenägematud olukordi võib ikka ette tulla mm, Äh, on äh, olukordi, mis võivad esile kerkida äh, ja see tähendab, et ka programmide ümberkirjutamine peab olema võimalik selle millega me tegelesime ka oma algatusraporti raames. meie jaoks on see valdkond ka väga olulise, oluline, mis puudutab äh, digitaliseerimist ja e-ühtekuuluvust, siin te ka rääkisite üht-teist juba ja minu arvates on väga oluline äh, siin tagada teatud äh, ühtsus Euroopa Liidus, kui ma nüüd õigesti asjadest olen aru saanud, siis E, olukord erinevates riikides on erinev ja see valdkond nõuab tõesti väga palju tööd veel. ja kui rääkida sellest, et kus me praegu oleme, siis siin parlamendis on meil algatusraport, mis puudutab seda e, teemat, mille me vastu võtsime ja see on e, sisuliselt väga hea, see on nüüd ellu rakendatud. ja me tahame nüüd ühtekuuluvuspoliitikat kujutada selliselt, et inimestele see kasu tooks ja see oleks nii-öelda tulevikukindel. Äh, siin on väga palju kaalul praegusel hetkel ja oluline on mõelda sellele, et milline jääb mulje inimestele, kes kohapeal on, äh, sellest, mida Euroopa teeb. Ehm, härra von Milton, palun. Eh, eh, lugupeetud härra minister, aitäh teile selle ettekande eest mul oli rõõm teiega kohtuda ka eile ja siis me juba saime vahetada esialgseid mõtteid. ja võttes arvesse ka meie eilset kohtumist, tahaksin teie käest üht-teist küsida. Euroopa Parlament äh, omistab väga suurt äh, tähendust linnalise arengu äh, programmi rakendamisele. ma vaatasin mida on teinud Euroopa Komisjon, me oleme saanud selle kohta kokkuvõtte, oleme saanud ka teada, mida tuleks teha veel üldasjade nõukogus. novembris peaks tulema komisjonilt eduaruanne, mis puudutab linnalise arengu agendat ja partnerlussuhteid, suhteid. ma arvan, et ka Eesti on olnud selliseks partneriks ja ma tahaksin küsida, kas te esitate üldasjade nõukogule vastava öö, ettepaneku? peale selle oleks ehk hea, kui te tõstataksite seitsmenda ühtekuuluvusaruande küsimuse ka üldasjade nõukogus. ja lisaks tahaksin ma küsida, milline on ühtekuuluvuspoliitika seis teie enda riigis kuidas te olete seda kasutanud selleks, et digitaalset agendat rakendada ja mida on teil, mida on Euroopal võimalik teie eesistumise ajal sellest õppida? kogu maailm, vähemalt kogu Euroopa küll, vaatab Eesti suunas omnibussi ettepanekud, äh, nende kohta, nende, nendele te viitasite. ja ma palun teil kindlasti jõuda omnibussi osas edasi, sellepärast et Euroopa saab kasu sellest, kui Euroopa raha on kergemini kättesaadav. ma arvan, et äh, mitte ainult mina, vaid paljud teisedki loodavad, et te eesistumise ajal selle tööga jõuate eduka lõpuni ja lõpetuseks tahaksin öelda veel ühte asja, mis on võib-olla poliitiliselt pisut äh, delikaatsem teema, kuid peate sellega varem või hiljem ikkagi tegelema, mitte ainult teie, vaid kogu nõukogu. ja ma räägin siinkohal tingimuslikkusest, makromajanduslikust tingimuslikkusest, mis siin Euroopa Parlamendis on äh, vägagi delikaatne teema. me oleme rääkinud sellest, kas tuleks äh, seada rohkem tingimusi ja ähm, kas tuleks neid rohkem seada ka siis, kui me räägime rändekriisist ja rändekriisi lahendamisest. see on isegi veelgi olulisem, võttes arvesse, et ähm, et äh, tegelikult räägitakse ka ühtekuuluvuspoliitika puhul äh, sellest, et äh, pagulaste aitamisse tuleks investeerida, et see on üks tähtsamaid valdkondi, kuhu investeerida tuleks ja ma loodan, et te saate ka selles osas meile vastata. mingil ajahetkel me peame kindlasti nendest küsimustest rääkima, nendega tegelema, ideaalne oleks, kui seda tehtaks eesistumise ajal, kuigi see on väga keeruline debatt, Euroopa seda siiski vajab. ja lõpetuseks, päris lõpetuseks tahaksin ma teile öelda palju edu eesistumiseks! ma olen kindel, et te teete väga head tööd. lugupeetud proua esinaine, suur tänu, et teile ütleb härra Omarjee. aitäh, et te siia täna tulite, härra minister, ja et te rääkisite meile oma programmist, mis on äh, väga põhjalik. Te rääkisite meile ka sellest, et meil on äh, Te ei rääkinud küll sellest, aga meil on sellised probleemid nagu rändekriis ja Brexit ja paljud teised äh, asjad, millega me peame, äh, millega me peame arvestama ning nüüd on alanud nii-öelda suured äh, manöövrid. me oleme neid manöövreid alustamas ja peame nende manöövrite tegemisel kasutama Euroopa ühiseid poliitikaid. tegelikult on äh, mõned nendest küsimustest äh, väga pakilised ja nende lahendamisega on võib-olla isegi hiljaks jäädud, võttes arvesse, et on alanud uus mitmeaastane finantsraamistiku periood. nüüd äh, ühtekuuluvuspoliitika kohta komisjon on esitanud viis võimalikku stsenaariumit ja minule tundub, et neli neist on ühtekuuluvuspoliitikale kahjulikud ma tahaksin teada, mida teie selle kohta arvate. kas te mõtlete nendele stsenaariumitele, kas te olete nende pärast äh, mures? ma pean ütlema, et meie siin parlamendis, vähemalt paljud meist äh, tunnevad küll muret. ja me tunneme muret ka selle pärast, milliseks kujuneb regionaalpoliitika. muret ei tee meile mitte ainult eelarvelised küsimused vaid ka see, milline on siis miinimum, millega võib ühtekuuluvuspoliitika puhul arvestada. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et me tahame, et regionaalpoliitika oleks äh, ambitsioonikas ja seda ka eelarve mõttes ja me tahame, et regionaalpoliitikat kuidagi ei nõrgestataks või ei lahjendataks. me usume, et olemas on palju häid ettepanekuid, mille abil aga siiski just lahjendatakse ühtekuuluvuspoliitikat ning ma tahaksin teada, milline on teie seisukoht millised on teie seisukohad praeguste ettepanekute osas, millega tahetakse regioonide kategooriad üldse kaotada? ja siis on ka minu küsimus makromajandusliku tingimuslikkuse kohta kuidas on nende praeguste ettepanekutega, millega tahetakse premeerida neid regioone, mis on kriteeriume täitnud? meie oleme sellele igal juhul vastu, me oleme sellele põhimõtteliselt vastu. me oleme makro, makromajanduslikule tingimuslikkusele igal juhul vastu, sellepärast et sellega nõrgestatakse ühtekuuluvuspoliitikaga, ühtekuuluvuspoliitikat. me usume lisaks sellele, et ühtekuuluvuspoliitika ei ole ei ole olemas äh, ju selleks, et sellega nõrgestatakse Euroopa semestri eesmärke. tahaksin aga veel rääkida sellest, mida te ütlesite digitaliseerimise kohta uute teadmiste majandus, uus teadmistepõhine majandus on Euroopa Liidu jaoks väga oluline ja see on oluline kõikidele regioonidele. ning me ei saa öelda, et ainult lisandväärtus viib innovatsioonini, kuid see on, see on osa sellest. ja innovaatilistesse lahendustesse muidugi tahetakse investeerida. me peaksime kõiki uusi võimalusi võimalikult äh, hästi ära kasutama. ma tahaksin teada, kas te olete mõelnud ka, kuidas aidata kõige vähem arenenud regioone, kuidas tõmmata nemad kaasa, et ka nemad saaksid areneda uue teadmistepõhise majanduse suunas ja et nad ei jääks äh, maha, võttes arvesse kõiki neid väljakutseid, mis praegu Euroopa Liidu ees seisavad. lõpetuseks ma tänan teid selle eest, et te rõhutasite komisjoni teatist, mis äh, tõepoolest tuleb äh, teie eesistumise ajal ja puudutab kõige äärepoolsemaid alasid. tegemist on teatisega, mida me oleme pikalt oodanud ja mis on väga oluline äh, me äh, võtame täis, arutame järgmisel täiskogu istungil ka äärepoolsemate alade aitamist ja me täname teid lõpetuseks selle eest, et te üldiselt soovite aidata neid regioone, mis on nõrgemad no,. suur aitäh ning äh, sõna nüüd rohelistele ja suur aitäh, härra esinejale, suur aitäh, härra minister, selle eest, et te äh, oma eesistumise prioriteete meile tutvustasite ning et te tulite siia küsimustele vastama. Äh, ma tahaksin äh, öelda Äh, et ma olen nõus sellega, mida te ütlesite, et äh, ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline nii üleüldiselt kui ka teie riigi jaoks. see on äh, eriti oluline olnud pärast finantskriisist väljatulekut ja ma arvan, et pärast kuuendat ühtekuuluvusaruannet on selgelt saanud kõigi jaoks see, et mõned liikmesriigid ja mõned piirkonnad on sellised, kus ühtekuuluvus fondid äh, on üleüldse ainsaks võimaluseks, mis on aidanud avaliku sektori investeeringutel aset leida. eelnev kõneleja rääkis, et see on meie kõigi huvides, et me äh, tagaksime selle, et meil oleksid, äh, meil oleks hea rahastusega ühtekuuluvuspoliitika, et kaotada äh, või vähendada vähemalt erinevused Euroopa erinevate piirkondade vahel. Äh, ma tahaksin ka küsida selliseid asju, mida mõned saadikud on juba küsinud, eriti mis puudutab mitmes finantsraamistikus ühtekuuluvuspoliitika mahtu Äh, võib-olla te saaksite äh, rääkida, kuidas te tahate arutelusid kujundada selles valdkonnas, te olete seda ka oma programmis maininud. Äh, meie kolleeg Omaže juba ka mainis, et väga murettekitav on see, kui me näeme ähm, kui me vaatasime, millised olid Malta mitteametliku viimase kohtumise järeldused, viis prioriteeti oli seal ära toodud, aga ainult üks viitas neist äh, Äh, hästi rahastatud äh, ühtekuuluvuspoliitikale, äh, viiest neli mainisid kärpeid ja seetõttu ma oleksin väga huvitatud sellest, milline on nõukogu nägemus sellest ja kui rääkida veel programmi perioodide pikkusest, kas me jääme seitsme aasta juurde või muudetakse see viieks või viis pluss viieks ning ähm, kas see pannakse paremini äh, poliitikatsüklitega toimima ja ühtima ja Euroopa Parlamendi valimistega ka, nüüd omnibussi teema, kolmepoolsed äh, läbirääkimised sellel teemal peaksid sügisel algama. Äh, siin on väga palju skepsist ja ka opositsiooni seoses rahastamisküsimustega ühtekuuluvus- ja struktuurifondidest ähm, ja äh, raha ülekandmisest äh, teistesse instrumentidesse, näiteks EFSisse, meie leiame, et EFSi eesmärgid äh, ei ole ühtekuuluvusega seotud tegelikult ja selline ettepanek tooks kaasa ühtekuuluvuspoliitika lahjendamise või koost lagunemise. ja seetõttu oleks mul väga hea meel, kui ma saaksin kuulda teie nägemust sellest ja võib-olla te saaksite rääkida, millised on praegused arutelud sellel teemal nõukogus ja veel see, mida härra Miltenburg mainis eh, seitsmendal ja kahekümne üheksandal novembril eh, leiab aset hindamine foorum ja ma tahaksin teada, millal nõukogu seisukohad avatud tegevuskava puhul kättesaadavad? Pro sua presenza qui. Caro Ministro, però io mi rincresce ma devo notare che su 27 minister, ma tean, et äh, kolmekümne seitsmes leheküljes teie programmis on viidatud ühtekuuluvuspoliitikale ainult paar korda. oleme teistelt eesistujatelt näinud üsna sarnaseid ettekandeid, seega ma ei kritiseeri siin ainult Eestit. samas aga tahaksin öelda, et äh, praegu alanud äh, eesistumine on äh, väga oluline ning mul on väga hea meel kuulda, et teie riik kavatseb teha tööd, et luua Euroopa prokuratuur. meie arvates on see väga oluline, arvestades pettuste olemust, mis kahjustab Euroopa kodanikke ning lisaks ka Euroopa Liidu poliitika kujundamise usaldusväärsust dokumendis äh, tunnistatakse ka, et äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta teises pooles oodatakse, et äh, komisjon avalikustab vahearuande suurte rahastamisprogrammide rakendamise kohta. ning see viib meid edasi õigusaktide paketi töö juurde kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguses Äh, kuid äh, meie arvates äh, on see ajaraamistik liiga hiline, kahjuks ei anna sinna vist väga midagi parata. Neid stsenaariume arutati eelmisel nädalal komisjonis. kindlasti tuleb arvestada ka eelarve erinevusi pärast Brexitit. kuid meie arvates läbirääkimised peaksid algama niipea kui võimalik, et meil oleks sobilikud arutelud uute eelarve mõõdete kohta. kas on veel äh, sõnasoove? ja palun, äh, sõna on Andersonil. suur aitäh ministrile, äh, vabandan, et jõudsin kohale hiljem eile kohtusin alaliste esindajatega ning äh, teie valitsus äh, tegeleb äh, Brexitiga ja rääkisin ka ministriga justiitsküsimustest. Te juba mainisite ka lihtsustamist ning Euroopa Liidu vahenditele juurdepääsu lihtsustamist. me oleme komisjonis sellest juba kaua rääkinud, aga on tore näha ka tegutsemist ja et me jõuaksime tulemuseni peamiselt tahaksin teiega rääkida seoses Brexitiga, äh, arvestades äh, äh, seda, et Eesti nagu Iirimaa on väike riik ning nad on saanud kasu Euroopa Liidu toetustest. Põhja-Iirimaal, kus mina olen pärit, saime kolm koma viis miljardit toetust Euroopa Liidust ning me oleme üks Euroopa Liidu rahastuse peamisi kasusaajaid Brexit aga on äh, tõsine oht äh, hiljutistele edusammudele, äh, mida me põhjas oleme teinud. võttes arvesse teie eesistumise ajastust, siis te peate tegelema Brexitiga seotud probleemidega igas valdkonnas. Teie eesistumine ei ole ilmselt nii pikk kui teised eesistumised, arvestades suvevaheaega, siis me teame, et Michel Barnier ja teised jätkavad läbirääkimisi Äh, Briti valitsusega. me tervitame asjaolu, et nõukogu ning äh, parlament, kui nad on arutanud äh, Brexiti läbirääkimisi, siis nad räägivad Good Friday leppe säilitamiseks. ning nad aru-, võtavad arvesse ka ainulaadseid, ainulaadset olukorda ning tingimusi ning ka selle piirkonna rahuprotsessi Äh, see on ainus koht, mis saab Euroopa Liidult äh, rahu rahastust ning äh, see on väga oluline kasu meie jaoks sellel ajal, kui me töötame rahu ning lepituse nimel ning Brexiti tulemusena võib see kõik kahjustada saada. oleme teinud avalduse, et Põhja-Iirimaa saaks jääda Euroopa Liidu liikmeks kui ei, siis Brexit saab olema Põhja-Iirimaale väga suur probleem, kuid me tahame, et te jääksite äh, nõukogu äh, positsiooni juurde äh, seoses suure reede lepinguga ning see puudutab ka ühtekuuluvusrahastamist ning neid võimalusi, mida see on rahuprotsessile Põhja-Iirimaal pakkunud. suur aitäh! Thank you very much and the last speaker on behalf of suur tänu ning viimane kõneleja Reži nimel härra Loope, palun. suur aitäh, lugupeetud esinaine, austatud kolleegid. mina tahaksin õnnitleda äh, Eesti kolleegi eesistumise ülevõtmise eest. Äh, teil on väga ambitsioonikas eesistumise programm äh, mis peegeldab Euroopa Liidu elu erinevaid aspekte ning ma loodan, et ühiselt suudame me selle tegevuskava ka ellu rakendada. eriti oluline on see, et äh, ühtekuuluvuspoliitika oleks nüüd äh, hästi ellu rakendatud nii minu koduriigis kui teistes liikmesriikides, kes saavad rahastust äh, Äh, et projektid oleksid äh, ellu rakendatud ja kõik need riigid, äh, kes on saanud raha oma projektide jaoks, on mures tuleviku pärast. Euroopa Parlamendis oleme me alustanud arutelu sellel teemal ja nüüd võtate teie üle eesistumise ning väga palju sõltub sellest, kuidas teie selle teemaga ümber käite ja Äh, sellest sõltub ka see, äh, millise mulje Euroopa jätab kodanikele, kes äh, on pärit vaesematest riikidest, rikkamatest riikidest, kas on, saab olukord olema selline, et äh, väikelinnadest ja maapiirkondadest hakatakse kolima mujale või mitte, ehk siis me peame nüüd otsustama, milline ühtekuuluvuspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika välja nägema saab ja regionaalpoliitika tulevikku peame ka arutama äh, võrdsed õigused kõigile on äh, väga hea slogan või moto, aga palun äh, Äh, rääkige sellest täpsemalt, äh, kuidas te tahate ühtekuuluvuspoliitika kodanikele lähemale viia. teistes liikmesriikides, äh, kus regionaalne eristatus ei ole nii ühtne, on olukord selline, kus osad piirkonnad saavad suurema toetuse ja teised regioonid eh, ei suuda endale eh, nii palju rahastust meelist-, meelitada. milline on teie nägemus? Eh, kuidas peaks neid vahendeid jagama selleks, et nad tõesti jõuaks regioonidesse, et neid riigisiseselt ümber ei jaotataks selliselt, et mõned regioonid sellest üldse kasu ei saa, aitäh! suur tänu, sellised olid regikomisjoni Ähm, küsimused ning äh, nüüd on sõna ministril. Excuse me, et äh, ma väga tänan äh, kõigi küsimuste eest, et tegelikult juba nendes küsimustes peegeldus praktiliselt kogu nende teemade palett mis tegelikult äh, teeb muret ja, ja võib-olla huvitab nii Europarlamendi liikmeid, liikmesriike kui ka Euroopa Komisjoni. Äh, siin on ära mainitud praktiliselt kõik äh, see temaatika, mis peaks lähiajal olema arutelu all. kui nüüd detailsemalt rääkida, siis üks teema, mis käis läbi mitme koordinaatori nagu küsimustest on see, et äh, kuidas Europarlamendi liikmeid kaasatakse Eesti eesistumise ajal äh, aruteludesse ühtekuuluvuspoliitika äh, tuleviku üle ja kuidas see ajagraafik üldse mm, hakkab toimima, et millised arutelud millal toimuvad. nagu ma juba mainisin, on planeeritud ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle arutelud direktorite töörühmas Äh, kahes töörühmas, kui me vaatame neid eri teemasid, ja kindlasti on üks läbiv teema ka ühtekuuluvuspoliitika tulevik. Äh, proua Festval mainis siin raportit, mis on teie poolt esitatud ehk Euroopa Parlamendi poolt, äh, kindlasti nende seisukohtadega tutvume ja arvestame. ja nii, nagu ma mainisin, me jõuame üldasjade nõukogusse ühtekuuluvuspoliitika tuleviku teemaga novembris Eh, jah, ajagraafik on veidi problemaatiline, nagu te isegi teate, eh, on praegu oletatud, et ühte, seitsmes ühtekuuluvusaruanne avalikustatakse oktoobris. mis see tähendab lihtsalt tavalise töö jaoks, on see, et me tegelikult järeldusi, kui me tahaks teha ka järeldused selles nõukogus, me peaks alustama eeltööd septembris nii et äh, me ei ole täpset päevakorda üldasjade nõukogu jaoks veel koostanud. aga tuleviku arutelu kindlasti tuleb. küsimus on nüüd, et kui tuleb seitsmes ühtekuuluvusaruanne, siis vähemalt arutelu öö, äh, selle ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle, ma usun, et tuleb. milliseid järeldusi me saaksime sellel nõukogul teha? Äh, võib-olla, et me valmistame ette omaalgatuslikke järeldusi ja eks me saame vaadata, kuidas need lähevad kokku siis ühtekuuluvusaruanne, aruande temaatikaga e,. Kuidas e, kaasata veel Europarlamenti? noh, on kõlanud ettepanekuid, mida me siin kindlasti kaalume, et e, võib-olla e, direktorite töörühma kokkusaamistele võiks osaleda ka regikomisjoni esindaja ei ole välistatud, me seda ettepanekut kindlasti kaalume. nüüd, äh, mis puudutab äh, ka kõigist äh, küsimustest läbi käinud teemat, et kui tähtsaks eesistujana Eesti peab ühtekuuluvuspoliitikat, ma ka oma kõnes rõhutasin, me peame seda tähtsaks ja oluliseks. ka selles valguses, millised küsimused praegu üleval on, mis puudutavad järgmise rahastus- Eh, perioodi eelarve raamistikku, eh, kõiki neid probleeme, mida me teame, Brexitit, võimalikku eelarve vähenemist. Eh, nagu te väga hästi teate, siis eelarve ettepanekud konkreetsemad tulevad tõenäoliselt järgmine aasta. aga ma arvan, et see ei takista meil teha ettepanekuid, jõuda oma aruteludega ühtekuuluvuspoliitikas põhimõtteliste lähenemisteni ja, ja kindlasti tuleks arvestada siin eri osapoolte arvamusi. nii et sellele on meie eesistumise aegne tegevus kindlasti suunatud. Omnibus määrus. Triloogid öö, ühtekuuluvuspoliitika nagu osas selles Omnibus määruses saavad alata septembris. et ettevalmistustöö on tehtud, põllumajanduspoliitika osas triloogid käivad. meie eesmärk on siis see, et Omnibus määrusega Äh, läbirääkimistel Europarlamendiga jõuaksime nii kaugele, et esimesest jaanuarist kaks tuhat kaheksateist oleks võimalik see määrus ikkagi rakendada. et äh, see on väga vajalik juba praegusel rahastamisperioodil. mis puudub tuleviku lihtsustamise temaatikat, nagu te siin mainisite, on kõrgetasemeline töörühm äh, teinud ära tubli töö, selle tulemus on avalikustatud ja, ja kindlasti mm, Mm, ka nendes aruteludes, mis tulevad nõukogus, mis tulevad töörühmades, äh, me saame seda tulemust kasutada. ja, ja noh, ma luban, et ma, ma ka ise kohtun härra Siim Kallasega, kes on endine volinik ja Eesti endine peaminister. nii et äh, ma Siim Kallast ka tunnen. Äh, mis puutub edasi neid teemasid, mis olid püstitatud, siis äh, küsimus, nii nagu mit-, mitmed küsimused puudutasid seda, kas ühtekuuluvuspoliitika toetab kõiki regioone, kas äh, ühtekuuluvuspoliitika toetab rohkem vaeseid regioone. tegelikult see, need on need küsimused, kus on ju kombatud, kas me peame arvestama makromajanduslikke tingimusi. et need on erinevad küsimused, mis on laual. vastust esialgu ühest ei ole me peamegi need teemad siis äh, võtma, läbi arutama ja tunnetama. no ma võin esialgse lähenemise või vaatamise peale öelda, et on teemasid, mis tõenäoliselt konsensust ei leia. me ei saa pead liiva alla peita. et äh, väga raske on teatud teemasid äh, äh noh, kas või makromajanduslikud tingimused, mulle vähemalt tundub, et ka siin saalis ei ole äh, konsensust. nii et äh, kindlasti neid teemasid tuleb arutada ja, ja, ja leidagi siis äh, ühine lähenemine. Äh, nii, veel temaatikast, mis, äh, mis küsimustes mm, sisaldus. linnaline areng, härra Miltenburg, ka eile oli juttu tõenäoliselt kui mitte rohkem, siis tuleb üldasjade nõukogul infopunkt nende ettevalmistatud tegevuste ja teatiste osas, mis, mis tulevad, nii et, et kindlasti see teema leiab kajastamist äh, üldasjade nõukogus. millisel täpsel kujul, jään vastuse võlgu, see on nüüd ettevalmistava töö küsimus. Äh, siis äh, digitaliseerimine. jah, see on meie teema ehk Eesti üks prioriteete läbivalt kogu eesistumise ajal, sealhulgas ühtekuuluvuspoliitikas ja ka hästi on siin mainitud, et ma saan küll tuua näiteks ja soovituseks, Eestis käib kogu mm, tegevus äh, nii nende rahade taotlemisel fondidest äh, kui nende hindamine, kui nende äh, protsessi jälgimine, kui aruandlus ainult elektroonsel kujul. paberil ega mingil teisel kujul ühtegi asja ei esitata ja ma toon selle näite, mida ma eile ka <clears throat> näitasin siin, mul ei ole praegu taskus, aga on olemas üks kaart, digitaalne kaart, millega Eestis aetakse kõiki asju, nii riigiasutustega, äh, tehakse lepinguid, allkirjastatakse kõik dokumendid, see liigub kõik elektroonselt, äh, ele-, äh, ka internetipangas sellesama kaardiga, nii et ma pistan selle kaardi arvutisse, on muidugi ka mobiili, ID-d ja nii edasi, millega saab kõiki neid toiminguid teha ja suhelda ka riigiasutustega, sealhulgas siis kõik äh, mm, programmid, projektid, mis Euroopa Liidu poolt äh, on antud ja mida taotletakse, kõik see liigub elektroonselt. ja kui me räägime siin ka nutikast spetsialiseerumisest, äh, siis ma arvan, et kuni me ei ole nagu Euroopa Liidus jõudnud niisuguste üldiste e-lahendusteni, millega siis Euroopa Liidu kodanik saab oma asju ajada, Äh, kas ametiasutustega, olgu kas või Euroopa Liidu institutsioonidega, siis, siis on väga raske edasi minna ka, ka muu innovatsiooniga. nii et äh, see on üks teema, mida Eesti kindlasti tahab nagu soovitada ja arendada ja ja, ja meil on ka komisjonis oma mees Hannas, ehk siis Andrus Ansip, kes siis äh, tegelikult digitaliseerimise eest vastutab ja kes on tõesti väga pädev sellele teemal. ma loodan, et see ühistöö kannab vilju. Siis finantsraamistiku kohta, nagu ütlesin, on väga raske vastuseid anda. ka selles osas, mis puudutab nüüd ühtekuuluvuspoliitika rahastamist. Eesti seisukoht tahan rõhutada üle, mis on küll esialgne, aga tõenäoliselt ta peab ka edaspidi. meie ei ole kuidagi nõus, et ühtekuuluvuspoliitika saab olema vähem rahastatud proportsionaalselt teiste poliitikatega, kui seda on siiamaani tehtud. see on nagu selge seisukoht ja seda me ka finantsraamistiku, äh, äh, eelarveraamistiku aruteludel kindlasti, kindlasti üritame kaitsta. Äh, mis puudutab valge raamatu, valge paberi viite stsenaariumi, ma ei oleks nii pessimistlik ma, ma siiski usun, et äh, siiamaani erinevates arutelupaberites, mida on esitanud äh, ka komisjon, on ühtekuuluvuspoliitika selgelt mainitud ja, ja seda peetakse oluliseks. nii et ma väga loodan, et, et äh, ükski selline mm, negatiivne stsenaarium siin ei rakendu. me peame kõik selle nimel tööd tegema ja ma, ma kinnitasin, et Eestile praeguse perioodi eesistujana kindlasti on see oluline et ühtekuuluvuspoliitika ei satuks vaeslapse ossa. ja e, Brexiti kohta küsimused e, on keeruline vastata, käivad ju läbirääkimised. ja mm, kas me suudame siin laua taga täna ühtegi selget vastust anda, ma ei ole veendunud. ma väga loodan, et need läbirääkimised viivad sinnani, kus võimalikult vähe kodanikke, olgu see siis Euroopa Liidus või, või siis Põhja-Iirimaal, või siis Ühendatud Kuningriigis kaotaksid sellest protsessist. kuidas nad äh, lõpevad, ei oska mina öelda. Need tulevad tõsised läbirääkimised kindlasti ja meie ühine huvi peaks olema see, et me säilitame Euroopa Liidu ühtsuse ja samas äh, saame ka konstruktiivselt selle protsessiga edasi minna. et, et see ei jääks kuskile venima Äh, ja, ja ma usun, et äh, need sammud äh, eesistujana, nii palju kui Eestist oleneb, ka astub. ja nutikas spetsialiseerumine, selle kohta on tulemas ka teatis lähiajal, ma ei tea, proua Mihhailova arvas, et see tuleb järgmine nädal, keegi ütles, et see tuleb täna. ma seda täpselt ei tea, aga kui see teatis ükskord tuleb, siis me ootame ära komisjoni järeldused ja ka sellel teemal kindlasti oleme nõus äh, siis aruteludes edasi minema. ma nüüd vabandan, kui mõni teema jäi kajastamata, aga eks ma üritan siis järgmiste küsimustega uuesti meelde tuletada ja veel ka vastata. Äh, aitäh teile! Thank you very much, minister. aitäh teile, härra minister! ma arvan, et kõik küsimused said vastuse ning jah, härra Van Nistelrooy soovib midagi öelda, palun. ma rääkisin oma kolleegiga ja sain teie vastusest, härra minister, aru nii, et eesistuja kavatseb eh, ikkagi parlamendiliikmeid kaasata ja et me saame siis kutse nendele kohtumistele, mis teil toimuvad, aga kui need äh, kohtumised tulevad, siis palun konkreetseid äh, kutseid. Tallinn on küll ilus, aga millal siis? Te rääkisite üldasjade nõukogust. see, sellest, et te tahate ühtekuuluvuspoliitika, äh, seda aruannet arutada ja ühtekuuluvuspoliitika tulevikus ei ole võimalik, et Euroopa Parlament ei ole kohal. kas ma sain õigesti aru, et me saame ikkagi ka mingi kutse? Thank you aitäh selle märkuse eest. minister, kas te soovite sellele vastata? Äh, jah, aitäh küsimuse eest, ma täpsustaksin üle, see on väga oluline küsimus, ma olen ka eilsetel kohtumistel, mis mul oli osade äh, ka teist äh, saanud aru, et Europarlament, Euroopa Parlamendi liikmed sooviksid, noh kuna see on nii oluline, eriti teie komisjonile see küsimus, et te sooviksite kindlasti kaasa rääkida ja, ja seda, et teie küsimust või arvamusi arut-, noh, võetakse arvesse. Tõenäoline on see, et üldasjade nõukogul nüüd arvestades seitsmendat ühtekuuluvusaruannet, selliseid ametlikke üldisi järeldusi lihtsalt ei jõua teha. minu üks mõte on see, et kui see ühtekuuluvusaruanne on esitatud, kui on toimunud arutelu nõukogul, siis on võimalik, et mina eesistuja esindajaga, esindajana tulen äh, ka teiega kohtuma. me ei ole sellest rääkinud ka teie esimehega veel, aga on võimalus, et ma tulen äh, regikomisjoniga kohtuma, et arutada läbi need ettepanekud, mis seal lauale on tulnud. näiteks üks võimalus on see. aitäh! okei okay,, thank you very much. hea küll. me peame Eesti eesistujaga ühendust, mis on ka vägagi hästi võimalik, sest meil on kolmepoolsed kohtumised. nii et äh, me teeme tihedat koostööd äh, ja saame teile, härra minister ja eesistujale üldiselt ka alati kirjutada, suur tänu teile, aitäh selle ettekande eest, aitäh nende äh, vastuste eest ja aitäh selle eest, et te olite nii avatud meiega suheldes aitäh ka sellest, et te rääkisite asjadest, äh, millest ei olnud enne kellegagi rääkinud, kuid rääkisite nüüd äh, komisjonile. ja ma loodan väga, et meie koostöö teiega ja eesistujaga üldse on väga viljakas ja me jätkame seda tööd, aitäh! continuing now with the agenda of our meeting. jätkame nüüd oma koosoleku päevakorraga järgmiseks punktiks. päevakorras on esimene arvamuste vahetus arvamuse üle, mille äh, va valmistab ette härra Hetman ja see arvamus on seotud Euroopa Euroopa Solidaarsuskorpusega. ma ei hakka siin üle kordama kogu seda lugu, mis algas eelmisest aastast juba ja mis puudutas ka härra Junckeri kõnet ja nii edasi, härra Hegman kindlasti räägib sellest kõigest ise ehk siis me oleme seda arutanud, ma väga vabandan, siin on äh, palju müra, aga kohe on siin vaiksem. suur aitäh, palun, sõna on teil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 kaasata sadu tuhandeid noori inimesi solidaarsustegevusse ja ma usun, et see saab tõesti pakkuda lisandväärtust ja seetõttu oli mul väga hea meel kuulda härra Junckeri äh, sõnavõttu sellel teemal, kus äh, see solidaarsuskorpus äh, projekt välja pakuti ja ma tahaksin õnnitleda Euroopa Komisjoni selle eest, et ta teeb kõik selleks, et tagada, et esimesed vabatahtlikud saaksid võimalikult kiiresti tööle asuda. ja tegelikult on see seotud ka paljude teiste programmidega, aga me oleme näinud väga kiiret reageeringut ja see on äh, midagi, mida me enne näinud ei ole, me oleme äh, näinud ettepanekut, millega tahetakse luua õiguslik raamistik Euroopa solidaarsuskorpusele see kõik on väga hea. ja ma arvan, et mitte keegi ei kahtle selles, kui oluline solidaarsus äh, ja empaatia on selleks, et ühiskond saaks hästi toimida. vabatahtliku töö roll on ääretult oluline ja suur ja mul on hea meel, et komisjon on tulnud välja eraldiseisva algatusega, äh, mis tugineb programmidele Äh, mis tugineb programmidele, mis on siiani ellu rakendatud. ma arvan, et äh, solidaarsusele äh, keskendutakse nüüd rohkem. mulle tundub, et komisjoni ettepanek on tegelikult seotud Interregiga. ja samal ajal säilitatakse nende programmide spetsiifilised jooned ja autonoomia solidaarsuskorpus äh, ei ole mitte ainult vabatahtliku tööprogramm. ta pakub ka praktikat ja töökoha võimalusi, mis on seotud solidaarsusega ja mul on väga hea meel kõikide nende võimaluste üle, mida see programm on loonud. aga me peame tagama selle, et tööd töötajaid ei asendatakse selle programmi alt äh, tulevate inimestega. ehk siis äh, kõik peab olema proportsionaalne. ja mis nüüd puudutab seda, kuidas see korpus äh, toimiks või töötaks, siis me peame mõtlema praktikakohtadele, esimestele töökohtadele Äh, vabatahtlik töö äh, moodustab kaheksakümmend protsenti ning äh, töökohad kakskümmend protsenti ja mulle tundub, et need arvud peavad muutuma. praktika ja töökohad peaksid saama suurema rõhuasetuse selles dokumendis ja ka tulevikus olles seda nüüd öelnud, tahaksin ma esitada omalt poolt ka mõned muudatusettepanekud, kus ma rõhutan äh, selle määruse regionaalset dimensiooni. teeksin seda meie komisjoni nimel ja ma tõesti loodan, et äh, kõik fraktsioonid, kes siin komisjonis on esindatud, on sellega nõus ja ma loodan, et lõppude lõpuks me suudame väga hea arvamuse koostada. aitäh! suur aitäh Äh, variraportööride nimekiri ei ole veel täis minu äh, dokumentides, ehk siis kui on veel kolleege, kes tahaksid nüüd sõna saada, siis palun, teil on see võimalus. härra Takula, palun, sõna on teil. suur aitäh, lugupeetud esinaine minu dokumentides on kirjas, et mina olen variraportöör ja ma äh, püüan siis äh, ka sellel teemal rääkida, mulle tundub, et äh, soome keel on üks keeruline keel, aga mina olen selle nüüd selgeks saanud ja kasutan siis ka oma sõnavõtus soome keelt. mõninga, mõni, mõne sõnaga tahaksin rääkida siis solidaarsuskorpusest, mina arvan, et see on väga hea asi see on midagi, mida peaks äh, edendama selleks, et solidaarsust ja ühtekuuluvust omakorda edendada ja äh, see ettepanek äh, loob nüüd õigusliku aluse Euroopa Solidaarsuskorpusele ja pakub noortele hea võimaluse solidaarsustegevuses kaasa lüüa noored saavad võimaluse oma oskusi arendada, see tegevus võib olla vabatahtlik, see võib olla ka töökohapõhine tegevus. ja see kõik suurendab noorte liikuvust, osalust ühiskonnaelus, see kõik on väga oluline. lisaks sellele on siin ka teatud kutsehariduslik aspekt on võimalik äh, anda oma soovist osaleda teada läbi ühtse portaali, see on kõik väga tore. aga mul on tegelikult ka mõned küsimused. ja ma tahaksin äh, need siin nüüd äh, tõstatada, võib-olla raportöör oskab meile juba selle kohta infot anda. igal juhul ma sooviksin vastuseid nendele ja võib-olla komisjon saaks ka neile vastata millist mõju oodatakse solidaarsuskorpuselt? Äh, kuidas see mõjutab Erasmus pluss fondi rahastamist ja Erasmuse programmide ettevalmistamist ja kuidas tagada see, et me ei loo solidaarsuskorpuse abil odava tööjõu reservi lihtsalt? ehk siis milline on mõju, mis solidaarsuskorpusel on Erasmus pluss programmile ning milline on seos Euroopa vabatahtliku teenistuse all programmiga? kas Euroopa vabatahtliku teenistuse programm äh, jääb ka madala künnisega vabatahtlikuks programmiks, mis pakub äh, lihtsalt juurdepääsu vabatahtlikule tööle või tähendab see seda praktikas, et vabatahtlik programm lõpeb, äh, kui solidaarsuskorpus jõustub? kodanikuühiskond äh, osaleb vägagi äh, suurel määral vabatahtlikus töös ja kas me võime eeldada ja oodata, et äh, riiklikud üksused aitavad koordineerida solidaarsuskorpuse tööd ja ma tahaksin saada natukene rohkem lisainfot ka selle kohta, millis, milline on nende inimeste taust, kes solidaarsuskorpuses osalevad, kust riikidest nad tulevad, milline on nende haridustase ja nii edasi. Äh, ja riiklikul tasandil on võimalik seda, neid andmeid ära kasutada, kui nad äh, solidaarsuskorpuse raames inimesi mobileeri-, mobiliseerivad. Need on minupoolsed küsimused praeguses faasis äh,. äh igal juhul need on küsimused, mida äh, mina olen esitanud äh,, selle kohta, mida ma veel ei tea käsitlesime. ma olen kindel, et need küsimused aitavad meid lähemale sellele, et me saaksime teha hea äh, raporti mina variraportööri äh, rollis siis äh, andsin teile omapoolse seisukoha. aitäh, proua Vana! Thank you, madam chair uh,. Thank suur aitäh, proua esinaine, äh, suur aitäh, härra Hitman, selle sissejuhatava sõnavõtu eest sellesse teemasse. ma pean vabandama kolleeg Terje Randke äh, nimel, kes on variraportöör ja ma kõnelen täna tema nimel. ma olen tema märkmed saanud. nagu te teate, siis rohelised tervitavad Euroopa Solidaarsuskorpust ja see pakub noortele võimalusi saada kogemusi vabatahtlikult tegevuse raames ja oma projektidega välja tulla ja meil on väga hea meel, et komisjon on äh, raha eraldanud uut raha siis solidaarsuskorpusele, aga me tahaksime teada, kust see raha tuleb. oleks väga suur viga, äh, kui võetaks raha toimivatest programmidest, nagu näiteks Erasmus pluss või ESF või ERDF. Äh, tegelikult liikmesriigid on vastutavad selle eest, et sellise eesmärgi jaoks uut raha anda. me hindame ESE loomist, aga me tahame, et ta oleks ilusti integreeritud Euroopa vabatahtliku teenistusega ilma, et vabatahtlik teenistus ohtu äh, satuks, me ei taha, et oleks kattuvust olemasolevate programmidega. solidaarsuskorpus ei erista selgelt äh, vabatahtlikku äh, ja ametialast valdkonda. meil on vaja aktiivseid tööturupoliitikaid selleks, et noorte tööpuuduse vastu võidelda ja solidaarsuskorpus seda teha ei saa vabatahtlik eh, programmide olulisus eh, on väga, on väga suur eh, maapiirkondadele ja rohelised tahavad, et solidaarsuskorpus oleks juurdepääsetav kõigile, see ei peaks olema ainult priviligeeritutele juurdepääsetav, aitäh! suur aitäh, kolleeg Demato, sõna on teil. suur aitäh, lugupeetud esinaine mis puudutab Euroopa Solidaarsuskorpust, siis see teema on ääretult oluline, võttes arvesse neid paljusid looduskatastroofe, mis viimastel aastatel on aset leidnud. tegemist on väga sümboolse programmiga lisaks kõigele mis puudutab seda arvamust, mis sügisel äh, peaks esitatama, siis ma tahaksin teha omapoolsed kommentaarid ka. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Juncker ütles, et äh, solidaarsuskorpuse eesmärk on anda noortele võimalus äh, osaleda erinevates tegevustes võttes arvesse keerulisi olukordi üle kogu Euroopa, see aitab noori, võimaldab neil panustada Mm, kohalikul tasandil ja aitab teha koostööd äh, vabaühendustega ja nii edasi, võitlemaks kriiside vastu, sellest rääkis härra Juncker oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus. ma usun, et äh, ma saan olla nõus parlamendi poolt tehtud taotlustega või palvetega aprillkuises resolutsioonis äh, kus paluti komisjoni Euroopa Solidaarsuskorpuse ellurakendamisel eristada selgelt vabatahtlikku tegevust ning praktika kohtadel töötamist. selleks, et tõesti eraldusjoon oleks selgelt nähtav nende kahe valdkonna vahel. lisaks sellele tuleb töökoormust äh, seirata, töökeskkonda kontrollida kui me räägime seda, sellest tööst, mida ähm, praktikal olevad inimesed või vabatahtlikult teevad. lisaks sellele ka veel ellurakendamine esimeses faasis äh, on oluline. Äh, oluline on kaasata ka olemasolevad programmid, näiteks haridus- ja kultuuriprogrammid Erasmus pluss näiteks äh,, äh noorte tagatis äh,, sotsiaalse ja tööhõive innovatsiooni programmid. selles valdkonnas on tegutsetud ilma selgitusteta, kuidas on võimalik tagada rahalised ja inimressursid solidaarsuskorpusele. solidaarsuse järele on vajadus, aga selleks on vaja ka konkreetset eelarvet, mida komisjon siis peaks eraldada. palun Ďakujem pekne v krátkosti aj niekto, aby vystúpil aj za socialistov. Keďže... aitäh, et äh, annate mulle sõna, ütleb proua Smolkova. Ähm, meil ei ole sotsiaaldemokraatide variraportööri kohal, aga mul on hea meel, et Euroopa Solidaarsuskorpus on olemas. mul on hea meel, et äh, selles on sõna solidaarsus, sest solidaarsus on positiivne ja heakõlaline sõna Need rahvasaadikud, kes regikomisjonis töötavad, on täiesti veendunud, et solidaarsus on midagi sellist, mille abil me saame tagada arengu ja kaotada regioonide vahelised erinevused. mul on mõned küsimused me kavatseme nende märkuste kohta esitada ka muudatusettepanekud. minu arvates peaks Euroopa Solidaarsuskorpusel olema kindlad reeglid, need peavad olema väga selged reeglid, sest muidu on tegemist mitmeti mõistetava dokumendiga. ma tahaksin teada ka seda, miks saavad Euroopa Solidaarsuskorpuses osaleda ainult noored inimesed ja kes need siis täpsemalt on? kas ainult õpilased äh, või üliõpilased või need, kellel on ka juba mingisugune töökogemus või äkki kehtestatakse mingi vanusepiir? ehk on ka teisi inimesi, kes on huvitatud Euroopa Solidaarsuskorpuse tööst, kas nemad saavad osaleda või ei saa? ja veel tahaksin ma teada, milliseid tegevusi siis äh, teostatakse kas need on mingid vabatahtlikud ülesanded, kas luuakse töökohti või need on ad hoc ähm, meetodil toimuv töö või midagi muud, ma tahaksin vastuseid neile küsimustele, aga igal juhul me toetame seda algatust ja suur tänu! aitäh, Louis-Michel, teil on sõna. jaa, vielen dank um.... suur tänu teile! suur tänu teile, ütleb proua Michels meie arvates on Euroopa Solidaarsuskorpuse projekt väga huvitav, sellepärast et selle projektiga tahetakse lahendada tähtsaid probleeme. siiski on siin ka teatud kitsaskohti. me ei saa praegu täpselt aru, kuidas ja kas üldse saab Euroopa Solidaarsuskorpust eristada vabatahtlikust noorsooteenistusest Euroopas. siin ei räägita ju mitte ainult vabatahtlikust tegevusest, sest see, et inimestel aidatakse otsida töökoht või praktikakoht, on ju samuti Euroopa Solidaarsuskorpuse dokumendis kirjas ma ei oska öelda, kas selline kombinatsioon ühes programmis on üldse mõistlik. loomulikult me ei ole vastu sellele, et Euroopa Liit tahab luua sellise projekti, aga tahaksime ikkagi aru saada ja praegu ei saa, mismoodi tehakse vahet solidaarsusprojektidel ja muud sorti praktikaprogrammidel me tahaksime küsida, miks saab selle programmi raames teha tööd ainult kaksteist kuud? noorsooalgatuse puhul on ju eesmärk anda noortele ikkagi püsiv töökoht. väga tihti juhtub ka nii, et tekivad kohe küsimused rahastuse kohta siin on kaheksa erinevat äh, programmi kust raha saaks võtta ja meie rohelistena tahaksime teada, kuidas täpsemalt äh, need tagatised, rahalised tagatised ikkagi leitakse. härra Van Nistelrooy, suur tänu, lugupeetud esinaine. minu meelest on väga hea, et regioonide, Regionaalarengu Komisjon seda küsimust praegu käsitleb, aga me peaksime vaatama kaugemale kui lihtsalt see üks uus tegevus. ennekõike on Euroopas puudu sellest, et püütaks kodanikke üldse kaasata. näiteks kui toimub looduskatastroof. või juhtub äh, elus midagi muud või ühiskonnas kus tegelikult kodanikud peaksid osalema, siis neid ei kaasata ja seetõttu on minu meelest väga väga olulised sellised algatused, millega neid kaasatakse. miks me ei saaks kannustada regioone ja linnu nii, et regioonid ja linnad püüaksid noori kaasa tõmmata siis oleks mul võimalik, siis oleks meil võimalik luua mingisugune kommunikatsioonikanal elanikkonnaga. me unustame tihti ära, et need noored, kes äh, programmides osalevad, tegelikult tahaksid oma ideid ja kogemusi jagada. ja me peaksime seda ära kasutama. seda juhul, kui me tahame, et Euroopa Liit lõpuks muutuks millekski, millesse kodanikud ka usuvad ja kus kodanikud leiavad, et neil on võimalik kaasa rääkida. me võiksime katsetada. ja ma arvan, et meie siin Regi komisjonis peaksime kindlasti sellist äh, kaasamist äh, edendama. näiteks kui me vaatame regioonide komiteed, siis seal on äh, sadu inimesi, kes komisjoni inimestega vestlevad ja ka meie peaksime püüdma inimesi rohkem kaasata. me võiksime proovida seda teha läbi pressiteadete, mis on võib-olla vanamoodne, aga me võime teha ka videosid, kus me ütleme, et me inimesi toetame. ja siis, kui on möödunud veel üks aasta, siis me vaatame jälle seda järjekordset programmi, mis ilmselt on läbi kukkunud. sellel ei ole mingit mõtet, pigem mõtleme praegu ja võib-olla seda tuleks vaadata ka üldasjade nõukogus, ehk siis kas meil võiks olla selliseid programme, mida hallatakse mitmelt poolt korraga ja kuhu kaasatakse ka üldsus ja vabaühendused. ma arvan, et siis oleks meie tööl rohkem edu. muidu on nii, et saame seda, mida tavaliselt tehme, teeme ikkagi nii, et särada saaksid need, kellel on selleks kõige suurem tahtmine ja need on noored inimesed. vähemalt on see pingutust väärt. aitäh teile, härra Van Nistelrooy ja nüüd äh, on meie juures ka Euroopa Komisjoni esindajad kahest peadirektoraadist ja kes teist soovib alustada, härrased? No one, no wishes. mitte keegi ei soovi alustada? okei okay. Good afternoon to everybody. Mr. Robert France, yes. Okay, yeah. good afternoon. Mr. Robertson, uh, tere pärastlõunat kõigile. Ähm, ähm, mina töötan ähm, hariduse, äh, noorsoopoliitika, äh, spordi ning äh, kultuuri peadirektoraadis. ning meie vastutame siis Euroopa Solidaarsuskorpuse rakendusfaasi eest. üritan nüüd vastata küsimustele, mida siin täna kuulsin mõned küsimused on äh, ilmselged. Neid esitatakse meile sageli. esmalt äh, tänan teid selle eest, et te toetate Euroopa Solidaarsuskorpuse ideed ja et te toetate ideed äh, arendada võimalust, et noored saaksid näidata välja oma pühendumust solidaarsusele ning et nad saaksid osaleda Euroopa arendamises. nüüd küsimuste juurde paljud parlamendisaadikud äh, küsisid selle kohta, kuidas äh, solidaarsuskorpus mõjutab Erasmus pluss programmi. enam kui kakskümmend aastat äh, oleme juba töös hoidnud vabatahtliku teenistuse programmi ning solidaarsuskorpuse puhul viime üle tegevused, mis on välja arendatud liikmesriikide vabatahtlikkuse äh, ulatuses, me viime üle need äh, fondi ja see on olemas ka äh, õigusakti eelnõus. me ei lisa mitte ainult töökohtade mõõdet ehk siis töökohti ja praktikakohti, vaid me lisame ka vabatahtliku teenistuse puhul uusi vorme. me ei räägi ainult riikidevahelisest tegevusest, vaid ka riigisisesest tegevusest. oleme kuulanud hoolikalt, mida äh, ühiskond äh, meile rääkinud on äh, erinevate konsultatsioonide käigus ja oli selge, et me peame tegelema kahe aspektiga rakendamise juures. esiteks kvaliteet, me ei tohi kvaliteeti piirata, me ei tohi vabatahtlike teenistuskohtade kvaliteeti alandada me peame olema hoolikad äh, selle kohta, milline on äh, pakutavate töökohtade ja praktikakohtade äh, kvaliteet ning neid tuleb hoolikalt eristada. samal ajal rõhutati väga seda, et tuleb luua kaasav programm. seega oleme teinud ettepaneku uute tegevusvormide kohta. Need on lühiajalised, need võimaldavad inimesed, inimestel tegutseda lühiajaliselt ähm, me oleme teinud ettepaneku vabatahtlike rühmituste kohta. Äh, noored, kes on äh, ebavõrdsemates tingimustes, äh, võivad end tunda kindlamalt, kui nad tegutsevad rühmas ning seejärel oleme teinud ettepaneku projektideks, mis ei näe ette ainult täiskohaga vabatahtlikuna tegutsemist, vaid osalise koormusega vabatahtlikuna tegutsemist. noored oma algatusel loovad programmi või algatuse teha vabatahtlikku tööd oma vabal ajal see on äh, lisaväärtus äh, ning äh, see loob lisaväärtust just selle programmi kaasava aspekti osas. Euroopa Solidaarsuskorpuse rakendusstruktuurid on samad nagu Erasmus pluss programmi puhul seega rakendamine ei toimu äh, otse siin äh, Brüsselis äh, meie ametite kaudu. peamiselt toimub see riiklike ametite kaudu, mis on siis loodud liikmesriikides. see tagab äh, läheduse äh, nende rohujuure tasandi projektidega, mida me näeme ka Erasmus pluss programmi puhul Äh, riiklikud äh, ametid, äh, mis praegu vastutavad vabatahtliku teenistuse programmi rakendamise eest, peaksid vastutama terve Euroopa Solidaarsuskorpuse rakendamise eest, sealhulgas ka siis töökohtade ja töökohtadega seotud tegevuse aspekti eest. praeguse seisuga on meil äh, umbes kolmkümmend neli tuhat äh, inimest, noort inimest registreerunud andmebaasis, kes on avaldanud soovi äh, osaleda vabatahtlikus tegevuses või saada praktika ja töökohti. väga huvitav on see, et kui nad peavad valima, millises tegevuses nad sooviksid kaasa lüüa siis, siis kaheksakümmend kuus protsenti ütlevad, et nad sooviksid osaleda kas ühes või teises, nad on äh, huvitatud mõlemast äh, aspektist ja see näitab, et noored on valmis äh, midagi ära tegema solidaarsuse valdkonnas. loomulikult see motiveeritud inimeste, noorte inimeste registreerumine solidaarsuskorpusesse annab meile ka võimaluse teha nendega koostööd ja mitte ainult siis, kui nad on tegevusse kaasatud, vaid ka enne ja pärast seda äh, tegevust. sest me kasutame äh, ära nende pädevuse, kompetentsi ja oskused, mis nad on oma äh, tegevuse käigus õppinud ning saame neile aidata hiljem tööturule siseneda. mis puudutab eelarvet, siis ma olen juba rääkinud sellest, et äh, tegevused, mida praegu äh, vabatahtliku teenistuse äh, programmi alusel rakendatakse, on üle viidud solidaarsuskorpusesse ning see moodustab sada üheksakümmend üks koma kaheksa miljonit, lisaks siis viis koma viis miljonit lisategevuste jaoks. meil on eelarves jäetud Erasmus pluss vabatahtlike tegevuste jaoks mis ei äh, kuulu Euroopa Solidaarsuskorpuse äh, geograafilisse ulatusse. seega mõlemas programmis äh, jääb toetus alles vabatahtlikule tegevusele, kuna samad üksused rakendavad neid tegevusi, siis me tahaksime luua samasugused protsessid ning sarnased vahendid et meil ei oleks ähm, madala väärtusega vabatahtlik töö ühes programmis ja kõrge väärtusega teises programmis. me usume, et lähenemine peaks äh, mõlemas programmis olema sarnane. mainiti ka kohalike kogukondade äh, olulisust ning äh, seda, kui oluline on noorte kaasamine kohalikul tasandil ja kui palju nad seal ära teevad. siin on küsimus ka ambitsioonides. Te olete näinud programmi üldist eesmärki, me ei keskendu ainult noortele endile ja organisatsioonidele. lisaks sellele me keskendume ka kogukondade vajadustele. me üritame praegu kaasata noorte tegevust ja siduda seda äh, sellega, mis kogukondades äh, parasjagu toimub ning me usume, et äh, see on veelgi edukam Euroopa Solidaarsuskorpuses. üks segasem kohti on seos esimese faasi vahel, mis toimub kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja mis tugineb komisjoni septembris avalikustataval teatisel ja mis omakorda tugineb kaheksal programmil, mille eesmärk on toetada solidaarsust. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal rakendame kaheksat erinevat programmi, mis juba oma olemuselt panustavad sellesse ideesse, aga need on ikkagi kaheksa erinevat programmi ja nende ühine äh, joon on hulk noori motiveeritud äh, inimesi, kes tahavad neid tegevusi teha. seega me kasutame äh, programmide eelarvet, nii nagu see on vastu võetud vastavates valitsusorganites selle programmi jaoks. küsimus oli ka selle kohta, miks me keskendume ainult noortele inimestele ja kuidas noort inimest defineerida me kasutame äh, seda definitsiooni, äh, et noored on vanuses kaheksateist kuni kolmkümmend eluaastat. meie meelest on see põlvkond, kellele me peaksime keskenduma, nad on üsna haavatavad ning äh, majanduskriis on neid mõningatel juhtudel tabanud tõsisemalt. ja nad võiksid väga oluliselt panustada ühiskonda ning kaasatusse ühiskonnas Öeldi, et me peaksime ka rohkem või täpsemalt defineerima need tegevused ja tegevusvormid. meil on ees äh, määruse ettepanek ning meil on ka äh, töödokument laual. selles dokumendis kirjeldame täpsemalt, äh, millised tegevused saavad olema ja millised tegevusvormid ja kuidas need välja näevad. lisaks küsiti, miks on töökoha maksimaalne kestus ainult kaksteist kuud, miks ei või see kauem kesta. idee seisneb selles, et see vahend ei ole tööturumeede ja see ei asenda töötuse poliitikat. see on teistsugune meede siin me keskendume ainult praktikatele ning töökohtadele äh, solidaarsusega seotud valdkondades ning solidaarsustegevustes. esimene kõneleja mainis, et kui uurida ettepanekut tähelepanelikult, siis see raha, mida kasutatakse äh, töökohtade äh, valdkonnas, on oluliselt madalam kui vabatahtlikud vabatahtliku töö osas. seda sellepärast, et meie meelest on vabatahtlik töö äh, üks kõige tugevamaid solidaarsuse väljendusvorme. küsiti ka finantsstabiilsuse kohta. see on üks põhjus, miks me oleme teinud ettepaneku eraldi äh, õigusliku äh, aluse jaoks nii me pakume õiguslikku stabiilsust nendele fondidele, Äh, mida on äh, mainitud äh, nendeks kolmeks aastaks, need fondid, mida on vaja selleks, et organisatsioonid oleksid solidaarsuse tegevustes aktiivsed. ja kui palju tegevusi me saaksime luua selle rahastusega. ma tänan teid ka idee eest, et me peaksime julgustama piirkondi ja linnasid olema aktiivsed, just seda me üritamegi saavutada selle hulga motiveeritud noorte inimeste tekitamine ei ole mitte ainult äh, hulk inimesi, kes valitakse mingite tegevuste tegemisteks, vaid see puudutab Euroopat, solidaarsust, kuidas koos töötada, koos elada ning kuidas meil oleks äh, rohkem äh, ühtekuuluvust Euroopa ühiskonnas. on väga hea, et me saame töötada koos ka regioonide komitees sellega loodetavasti vastasin nüüd äh, enamikule küsimustele. suur aitäh, see oli väga üksikasjalik selgitus. Preili, Preili Riidler, kas sooviksite midagi lisada? Äh, mu kolleeg Robert äh, vastas juba väga hästi. võib-olla üks asi, mille saaksin lisada Äh, ma olen äh, ähm, tööhõive peadirektoraadist ning äh, tahaksin rääkida sellest, et solidaarsuskorpuse põhieesmärk ei ole võidelda noorte töötusega, selle jaoks on meil noorte tööhõive tagatise programm, mis on palju laiema ulatusega. me peaksime äh, meeles pidama, et need kakskümmend töökohta ja praktikakohta, mis on ette nähtud, ei ole piisav, et äh, võidelda noorte töötusega. see on lihtsalt lisavõimalus noortele inimestele saada kvaliteetseid võimalusi äh, lüüa kaasa äh, solidaarsustegevustes. tahtsin lihtsalt selle veel kord välja tuua. Äh, oli ka küsimus odava tööjõu kohta. see on väga oluline murekoht ka meie vaatenurgast, et meil oleksid kvaliteetsed töökohad ning just seetõttu on nõutud, et kõik praktikakohad vastaksid meie praktikakohtade kvaliteediraamistikuga. lisaks sellele äh, peavad praktikad olema tasustatud ja tasu peab maksma tööandja. töökohtade puhul tahaksin rõhutada, et äh, need peavad vastama riiklikele regulatsioonidele. ja sealhulgas peavad need vastama ka miinimumpalga tingimustele juhul kui need kohalduvad. lõpuks lisaksin ka seda, et mis puudutab avaliku teenistuse töökohti, kuid ka teisi äh, tööturu äh, dimensioone, siis siis me loodame neid äh, kaasata just seetõttu, et neil on väga suur tööjõuturu äh, teadmiste baas ning seal võivad olla töökohad, mille abil on võimalik äh, lõimida äh, noori hiljem pikaajaliselt tööturule. Need on lihtsalt mõned punktid, mida tahtsin lisada. Hetman, the floor is yours suur aitäh ja nüüd saab äh, arutelu kokkuvõtmiseks sõna taas härra Hetman. Odpowiedział e, zarówno pani dyrektor i, i pan dyrektor. Nii. Siin on olnud nüüd päris mitmeid küsimusi ja tegelikult enamikele küsimustele on juba vastus ka antud ja mina tegelikult ei ole komisjoni äh, kõneisik, ei, hoopis vastupidi ähm, mul on tegelikult ka oma probleemid selle töödokumendiga seoses, aga see töödokument on koostatud väga lühikese ajaga ja see on siiski hea. ma arvan, et äh, me peaksime õnnitlema oma äh, kolleege, kaasa arvatud komisjonist, kes on äh, selle peale tööd teinud. härra Takula küsis küsimuse, mis puudutas perioodi pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, aga see ei puuduta tegelikult seda dokumenti, sellepärast et siin me käsitleme aastat kaks tuhat kaheksateist, üheksateist ja kakskümmend. selles dokumendis, mis meil on olnud Äh, räägitakse rahalistest vahenditest, mis enamjaolt tulevad Erasmus plussist ja Euroopa Sotsiaalfondist. Äh, kodanikukaitsemehhanismist, LIFE programmist ning Arengufondist ja Maaelu Arengufondist. ehk siis äh, kõike seda kirjeldatakse vägagi üksikasjalikult kuni aastani kaks tuhat kakskümmend see, mis saab pärast aastat kaks tuhat kakskümmend äh, juhtuma, no seda peab äh, arutama hiljem. Äh, mis siis saab ka näiteks Euroopa vabatahtlikust teenistusest? ja minu nägemus on selline, et Euroopa vabatahtlik teenistus üle kogu Euroopa Liidu liikmesriikides tegeleb selle valdkonnaga ja siis on veel võimalik ka vabatahtlikku tööd teha kolmandates riikides ehk siis mitte Euroopa Liidu liikmesriikides. ma arvan, et need tegevused täiendavad teineteist. proua Smolkova, teie esitasite küsimuse mis puudutab äh, piirkondi, kus vabatahtlikud tegutsevad, asendusi ja nii edasi, see kõik on väga õigustatud, äh, ettevõtlus, äh, keskkonnakaitse, looduskatastroofide ärahoidmine, tervishoiuvaldkond, äh, spordivaldkond, sotsiaalabi ja nii edasi. kõiki neid valdkondi kirjeldatakse üsna üksikasjalikult siin aga ka seda võib veel arutada, võiks mõelda, kas seda kõike peaks pikendama või, või kuidagi laiendama või tuleks see teha kuidagi kompaktsemaks. ja nagu ma juba ka ütlesin, äh, siis see uus instrument ei peaks äh, puudutama mitte ainult äh, tööturgu. kvaliteedimärgis sellealane mõte eh, panna paika siis see märgis nende organisatsioonide jaoks, kes annavad praktikavõimalusi ja vabatahtliku töö võimalusi noortele. ma arvan, et see on selline kaitseklausel, mis aitab hoida ära olukorrad, kus eh, võib esineda mm, ärakasutamist või kuritarvitamist ja see tagab tagaks selle, et noored tõesti saavad äh, areneda ja oma oskusi parandada. ja nüüd see küsimus, et kes saavad osaleda, komisjoni esindaja juba rääkis sellest, äh, inimesed või noored, kes on äh, kuni kolmekümne, kolmkümmend aastat vanad, saavad osaleda ja selle uue instrumendi all on toodud ka väga oluline aspekt välja see puudutab äh, keerulisemas olukorras olevaid inimesi, näiteks õpiraskustega inimesed, terviseprobleemidega inimesed, puuetega inimesed. Äh, kõike seda ka kirjeldatakse vägagi hästi. ma arvan, et see on hea viis, kuidas selle teemaga tegeleda. ja lõpetuseks. ma tõesti mõistan Äh, seda loogikat, äh, mis puudutab tasakaalu leidmist kahekümne protsendi äh, küsimuses, mis puudutab vabatahtliku töö ja töökohtade suhet, jah, ma olen täiesti nõus. see instrument ei kaota ära Euroopa Liidus noorte tööpuudust, aga minu ettepanek oleks muuta neid proportsioone. sest kui võtta arvesse seda praegust olukorda Äh, mis puudutab just noori äh, selles vanusevahemikus Euroopa Liidus, võttes praegust asjade seisu arvesse, siis äh, isegi kui üks inimene saab selle programmi läbi tööd, siis see on juba loodud lisandväärtus. ehk siis stabiilne töökoht noorele inimesele on äh, Äh, midagi hoopis muud kui ainult vabatahtliku töö tegevus. suur aitäh ja me tuleme selle arvamuse juurde pärast suvepuhkust tagasi. suur aitäh selle arutelu eest ja nüüd äh, jätkame järgmise päevakorrapunktiga, milleks on meie raportööri äh, kolleeg Valga Siiso poolt ettevalmistatud dokument, mis puudutab Eurotsooni. palun, ähm, teil on sõna Muchísimas gracias, señora presidenta. Eh, lo dije esta mañana, pero... aitäh, aitäh, proua esimees. me rääkisime sellest juba lühidalt hommikul, see on siis eh, punkt euroala majanduspoliitika kohta ja me räägime sellest eh, korra veel. õigemini me pidime sellest rääkima hommikul, aga me ei saanud, sest kolleeg puudus, nii et nüüd äh, me siis räägime sellest äh, praegu ja seda peaksingi arutama mina. selles äh, arvamuses räägitakse sellest, kui oluline on ühtekuuluvuspoliitika. ühtekuuluvuspoliitin-, poliitika on selline instrument, mille abil saab luua töökohti ning edendada majanduskasvu regioonides ja linnades lisaks sellele õnnestub selle abil ligi meelitada ka rohkem investeeringuid. minu meelest on alati äh, mõistlik rõhutada, kui oluline on sotsiaalne ühtekuuluvus ja kui oluline on ühtekuuluvuspoliitika ja kui oluline on regioonide vahelisi erinevusi vähendada. eriti tähtis on see praegu, sest Euroopa Liidu ees seisavad väga rasked ajad. kedagi see muidugi ei üllata, aga nii on. ühtekuuluvuspoliitika on meie peamine tööriist mille abil me saame luua konkurentsivõimet ja edendada solidaarsust ning vähendada ebavõrdsust. suur ebavõrdsus valitseb meie hulgas juba mitu aastat, äh, alates viimase finantskriisi puhkemisest. selles tekstis räägitakse võtmetähtsusega aspektidest, näiteks sellest, et äh, on vaja parandada ühtekuuluvuspoliitikat ning viia selle olulisus ka kodanikuni samuti peame me rääkima sellest, et me peame aitama kõige äärepoolsemaid alasid ja samas mitte unustama ka teisi piirkondi, eriti maapiirkondi. me peame toetama teadusuuringuid ja innovatsiooni ja vastavaid algatusi, eriti neid, kus osalevad noored ja lõpuks, kuigi see on ka oluline, räägitakse selles dokumendis sellest, et väga oluline ühtekuuluvuspoliitika jätkuv lihtsustamine. lihtsustamine aitab meil ressursse paremini ära kasutada. näiteks noorsooalgatusega luuakse töökohti kõigi jaoks. noored ei ole mitte ainult äh, Euroopa tulevik, vaid on ka Euroopa olevik ja seetõttu tuleb neile kogu aeg mõelda. selles dokumendis räägitakse äh, ka sellest, et ühtekuuluvuspoliitika peab olema kõigehõlmav, kõigihõlmav ja seetõttu peab ta olema paindlikum ning edendama sünergiat äh, erinevate fondide ja rahastusallikate vahel me rääkisime ka täna pärastlõunal sellest, kui oluline on Euroopa ühtekuuluvuspoliitika selleks, et me saaksime kõik, kõiki kaasata, et keegi ega ükski regioon ei jääks äh, teistest maha. ma arvan, et see on oluline kõikide regioonide jaoks. ja et see on tegelikult ka oluline majanduspoliitiline eesmärk äh, kogu euroalas. see on kõik, mida ma praegu tahaksin öelda sellega oleme oma raportit tutvustanud ja soovin teilt teada, mida ütlete teie, mida te tahate lisada. ma olen täiesti kindel, et teil on mitmeid huvitavaid mõtteid, mille abil seda teksti paremaks muuta. aitäh teile! aitäh ka teile! nüüd saab sõna esimene variraportöör proua Presso. Grazie, grazie presidente, gra-. suur tänu, lugupeetud esimees ma tänan ka ähm, Ramon Luiisi selle eest, et ta meile seda eelnõu tutvustas. tegemist on huvitava raportiga. tahaksin rõhutada paari küsimust kui me mõtleme sellele, millest see raport peamiselt räägib, siis tuleb ju tähele panna, et ta räägib euroalast, ühest osast Euroopa Liidus. võib-olla me saaksime rääkida sellest, mida ühtekuuluvuspoliitika euroala jaoks teeb ka uue mitmeaastase finantsraamistiku MFF-i raames. Euroliit, euroala vajab selliseid instrumente, mis looksid liidusiseselt sobiva tasakaalu. ühtekuuluvuspoliitika saab aidata kõiki regioone, sest selle abil saab vähendada regioonide vahelisi erinevusi. ja nii saab euroala stabiliseerida. see on väga oluline ja tegelikult peaks ühtekuuluvuspoliitika hõlmama kogu Euroopat. finantskriis tõi kaasa mitmeid šokke ja suurt ebastabiilsust. nüüd siis äh, ühtekuuluvuspoliitikast. meil on vaja suuri investeeringuid ja regioonide vähendam-, regioonide erinevuste vähendamist pärast äh, finantskriisi. me peame tagama, et euroala oleks stabiilsem aga selleks on meil vaja õiget eelarvet. meil on vaja suuremat majanduslikku ja sotsiaalset lähenemist kogu Euroopa Liidu siseselt. me tahame, et kogu euroala oleks stabiilne euroala eelarve võib aidata euroalal ka paremini üle elada sümmeetrilisi ja asümmeetrilisi šokke ja toime tulla erinevate kriisidega. ühtekuuluvuspoliitika üksi ei saa neid eesmärke tagada ja me ei saa ka ainult ühtekuuluvuspoliitikale loota kriisijärgsel ajastul. ühtekuuluvuspoliitika on mõeldud selleks, et majandusi üksteisele läheneda, lähendada ja lähendada ka regioone ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on rahanduspoliitiline sekkumine, abi andmine VKE-dele, tööturu tingimuste parandamine, sotsiaalsed tagatised ja nii edasi. tegemist on sellise instrumendiga, mis, millega sekkutakse teatud sektorites, mis on kriisidele ja välistele šokkidele väga vastuvõtlikud sellisel juhul ongi vaja makromajanduslikku sekkumist. euroala eelarvet saab kasutada ka teisteks eesmärkideks, näiteks selleks, et vältida liikmesriikide vahelisi suuri lõhesid. suur tänu teile! suur, suur tänu kõikide nende raportis välja toodud tähelepanekute ees ja jään ootama, OST jään ootama meie koostööd. The floor is yours proua Tomasic. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Sredstva kohezijske politike pridonos- suur aitäh, ühtekuuluvuspoliitika e, e, vahendid e, panustavad majanduskasvu ja konvergentsi ja loomulikult peab vaatama, et nad kvaliteetsetesse projektidesse läheksid, mis suurendaksid konkurentsivõimet ja majanduskasvu, kuid kahjuks on kriis oma töö teinud, näiteks on suur võlakoormus ja see on endiselt veel suureks takistuseks majanduskasvus potentsiaalis poliitikad äh, on seotud ka juhtimisega ja koordineerimisega äh, ning lisaks loomulikult ka inimpotentsiaaliga äh, ja strateegilise arengu planeerimise mehhanismiga ning see sõltub kõik ka riikide poolsest kaasrahastamisest ja loomulikult on see kõik sõltuv ka kohalikest omavalitsustest ja kogu süsteemist üldiselt. poliitika edukus kus sõltub riiklike poliitikate ühtlustamisest äh, ja üht, ähm, sobivuse panemisest Euroopa Liidu eesmärkidega. Äh, ja äh, rahalised vahendid peaksid minema just vähem arenenud piirkondadesse ja neid ei tohiks kõikide regioonide vahel ühtselt jagada. me peame vaatama Äh, kuidas oleks võimalik äh, rahasid õiglaselt jagatada äh, ning tuleks ka välisinvesteeringuid püüda meelitada, aitäh! suur aitäh, kolleeg Norika Nikolai Alde fraktsioonist on ka ennast kirja pannud, kuid täna teda kahjuks siin ei ole ja ta on palunud mul oma arvamust teile tutvustada kõigepealt tahab ta öelda seda, et ta toetab raportööri seisukohta et ta tänab raportööri hea töö eest ja soovib teha järgmised märkused. esiteks, selles raportis ei räägita kõigist euro, Euroopa Liidu, vaid ainult euroala liikmesriikidest. üldiselt on makro, makromajanduslikus lähenemisviisis ikkagi nii, et majanduspoliitikaga hõlmatakse kõik Euroopa Liidu liikmesriigid näiteks eh, kui me mõtleme Maastrichti lepingule või eelarve defitsiidile, eh, siis eh, Maastrichti tingimustele või eelarve defitsiidile, siis on nii. teiseks räägitakse euroala poliitikatest, mis peavad vastama Euroopa Liidu üldistele põhimõtetele. ühtekuuluvuse seisukohast on vaja küsida järgmist. millist rolli mängib regionaalarengu poliitika euroalas? kahjuks on isikuid, kelle arvates on see poliitika mõeldud ainult selleks, et äh, vähendada arenguerinevusi äh, vanade ja uute liikmesriikide vahel. mina, ütleb proua Nikuai, arvan, et ühtekuuluvuspoliitika on mõeldud ka selleks, et aidata euroala liikmesriike. ja seetõttu peab ühtekuuluvuspoliitika jääma alles kõigi jaoks. ikkagi võime me leppida paindlikkusega ja ka suurema lihtsustamisega äh, Euroopa fondidest raha taotlemiseks Need on siis proua Nikolai kui variraportööri seisukohad ja edasi saab sõna proua Martina Mihhels, kes on järgmine variraportöör. ja, suur aitäh äh, ka raportöörile, meie usume, et see arvamus läheb vägagi mõistlikus suunas äh, härra Sildo juba rääkis ka sellest, äh, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat Äh, oluline on see, et äh, seda õiges valguses näidata, et tagada Euroopa Liidu äh, tasakaalustatud areng üldiselt, see on ääretult oluline meie arvates. me tahaksime omalt poolt ka mõned täiendused siinkohal teha, kõigepealt me oleme ühel meelel, et jah, ühtekuuluvuspoliitika saab ähm, äh, kriisi majanduslikke ja sotsiaalseid mõjusid vähendada, aga äh, ühtekuuluvuspoliitikal on ka teatud piirid, ta ei saa majanduspoliitika vigasid Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriigi tasandil täielikult kaotada. ja seetõttu tuleb esmajoones majanduspoliitikat muuta äh,, tuleb äh, loobuda kasinuspoliitikat, sest äh, tuleb äh, vaadata, milline on nõudlus, äh, võlgu tuleks ümber struktureerida, vaadata, kuidas rikkust oleks võimalik jagada näiteks struktuurifondide kaudu või teiste instrumentide kaudu ja me oleme ka ühel meelel selles osas, et ühtekuuluvuspoliitika loomulikult mm, tuleb vast-, viia vastavusse reaalsuse probleemidega, mis esile kerkivad kuid me ei saa eeldada, et ilma lisavahenditeta ähm, oleks võimalik anda sellele poliitikale järjest rohkem uusi ülesandeid. ja meie peaksime veel kord rõhutama tingimata seda, äh, äh, mida regiakomisjonis juba sagedasti on tehtud, ehk siis äh, sünergiad toetusinstrumentide vahel on väga olulised, aga ei ole võimalik ühtekuuluvuspoliitikast lihtsalt ülemineva artikli sada seitsekümmend neli äh, raames lihtsalt investeerimispoliitikale ja lõpetuseks tahaksin mainida veel midagi. Euroopa semestri äh, suurem äh, kaasamine ja riigipõhised soovitused on midagi, mida minu fraktsioon tagasi lükkab, sellepärast et riigipõhiste soovituste aastarütm mis on seotud ühtekuuluvuspoliitika rütmiga ka, on midagi, äh, millega me oleme tegelenud ning samal ajal on veel soovitusi olnud, äh, mis puudutab äh, näiteks pensioniea tõstmist või liberaliseerimist teatud valdkondades, siis need lähevad vastuollu ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidega. ning meie parlament veidi aega tagasi äh, Äh, riigiliikmete taotlusel on äh, makromajanduslikud tingimuslikkuse tagasi lükanud ähm, sest et need on makromajandusliku poliitilise koordineerimise vastu käivad, aitäh. suur aitäh, härra Škõlets, sõna on teil. Uh, vabandust, äh, suur aitäh, proua eesistuja, proua esimees ning ähm, tervitame äh, raportit. edastan mõned meie kommentaarid äh, selle arvamuse kohta. esiteks, kui arvamuses mainitakse majanduskasvu, siis me tahaksime näha äh, jätkusuutlikkust, me tahaksime näha jätkusuutlikku majanduskasvu, et just seda tekstis rõhutatakse. väga lihtne on see lisada ning seeläbi sõnumit parendada. tervitame meetmeid, mida praeguses programmiperioodis on kasutatud, et viia ühtekuuluvuspoliitika äh, paremini kooskõlla äh, Euroopa poolaasta äh, programmi ning fondide rakendamise ajaraamistikud on erinevad me tahame lühemat ning tsüklilisemat mm, lähenemist, mis aitab vähendada äh, struktuurilisi erinevusi äh, Euroopa piirkondades. järgmiseks makromajanduslik äh, tingimuslikkust, tingimuslikkus, selle negatiivne mõju kohalikele võimudele, kes on mm, ühtekuuluvuspoliitika peamised kasusaajad seega me oleme mures äh, negatiivsete äh, mõjude tõttu ning millise arvamuse võib see tekitada avalikkuses. on rõhutatud ka äh, riigipõhiseid soovitusi ning seda, et neid ei saa täielikult rakendada kohalike ametivõimude tõttu. tuleb luua protsess, kuidas kaasata kohalikud omavalitsused Euroopa poolaasta käigus tuleb äh, kodanike äh, rolli äh, kliimamuutustega tegelemises. tuleb rõhutada ka linna arengu jätkusuutlikkust. ja olles rohelised, siis me loomulikult rõhutame ka keskkonnasäästlikumaks muutumist ning seda ka laiemas plaanis. oluline on meenutada, et kaasavuse ning vaesus, kaasavuse rõhutamine ning vaesuse vastu võitlemine on ühtekuuluvuse osa. me usume, et sotsiaalfondi osalust tuleb kasvatada neljakümne protsendini igas liikmesriigis ning ähm, võitlus vaesuse vastu ning ühte ning kaasatus äh, peaks olema äh, pikemas perspektiivis laual meil on vaja luua äh, seosed mitte ainult äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend ning äh, strateegiliste investeerimisfondide vahel, me ähm, peame rõhutama, et strateegiliste investeerimisfondid ja teised fondid peaksid üksteist toetama ning need ei tohiks ühtekuuluvust kuidagi õõnestada ja need peaksid panustama ühtekuuluvuspoliitika pikaajalistesse eesmärkidesse. viimaseks on meie jaoks oluline ka rõhutada äh, horisontaalseid põhimõtteid äh, mitmetasandiliste valitsuste puhul. Äh, kliimaagenda ning erinevad muud teemad on näidanud, kui oluline on vahendite kulutamine ning et seda peaks tulevikus parandama Thank you very much. Are there any other wishes for the comments? kas on veel äh, sõnasoove? jaa, palun, proua Maletitš, teil on sõna. suur aitäh, proua esimees. tahaksin tänada kõiki kolleege nende ettekannete eest. ning äh, tahaksin tänada ka äh, arvamuse koostajat. arutelu majanduspoliitikate äh, äh kohta toimub ka EKON komisjonis. ma tahaksin rõhutada, et ei ole lihtne eraldada majanduspoliitikat euroalas ning äh, nende liikmesriikide jaoks, kes euroalasse ei kuulu. õige majanduspoliitika äh, on samasugune kõigi liikmesriikide jaoks, see on segu äh, Äh, fiskaalkonsolidatsioonist ning äh, investeerimisfondidest. kõik, millest me räägime äh, Euroopa Liidu tasandil, tähendab ühtse turu tugevdamist, kapitaliturgude digitaalse ühtse turu ning pangandusliidu loomist. see puudutab ka transpordi ja energiasektoreid me rõhutame ka ühtekuuluvuspoliitika rolli ning see, kuidas me seda teeme, on oluline. see on väga horisontaalne teema. kõige sellega tegelemine on äh, majanduslik äh, kombinatsioon, mida vajavad kõik liikmesriigid selleks, et edendada majanduskasvu, äh, areneda ning luua töökohti. ja see ongi meie eesmärk meie komisjon peaks rõhutama seda, et äh, euroala, mis on stabiilne, on eeltingimus tugevale Euroopale tervikuna. kuid meil ei saa olla tugevat euroala ilma selleta, et meil oleksid äh, kõik liikmesriigid tugevad ning just siin ongi ühtekuuluvuspoliitika oluline roll. me peame ühtlustama äh, regio-, piirkondade taset, nende tugevust, me peame erinevused ja lahknevused kaotama ja me peaksime olema väga valjuhäälsed, äh, kui me äh, teeme ettepaneku, et ühtekuuluvuspoliitika ning majanduspoliitika äh, laienevad üle kogu Euroopa Liidu, sest siis me teame, et ühtekuuluvuspoliitika ei puuduta mitte ainult investeeringuid, vaid arengupoliitikat kogu Euroopa jaoks, aitäh! suur aitäh ja härra Van Nistelrooy! lühidalt pärast kõike, mis on öeldud, siis äh, mõned kommentaarid. me nägime äh, perioodi hindamises, et äh, kolm neljandikku riigipõhistest soovitustest on piirkondade ja linnade kätes. vaatame Äh, üksteisele otsa ning äh, euroala tugevdamine. siinkohal riigid, äh, kes saaksid rohkem olla ühendatud üleüldiselt, see on sellega oluliselt seotud. teiseks, ma ei tea, milline dokument on EKON komisjonis, meil ei ole aimu, mis suunas see dokument liigub, kuid on oluline et äh, Euroopa Liidu eelarve oleks äh, ühtlustatud, see on ülioluline. me ei tohi äh, seda kuidagi segamini ajada, me ei saa ühtekuuluvust võtta euroalasse, euroala poliitikasse, et seda stimuleerida ja, või muud sellised hullumeelsed ideed. me ei saa ideid omavahel segamini ajada, ühtekuuluvuspoliitika on poliitika kõikidele piirkondadele, nii nagu see praegu on ühtekuuluvus on Euroopa Liidu eesmärk. see ei ole programm või meede. me ei saa ühte asja välja võtta, teha midagi euroalas ning äh, öelda, et me teeme vähem äh, ühtekuuluvuspoliitika jaoks. Neid asju ei tohiks kunagi segamini ajada ning me peaksime väga äh, selged, selgesõnalised olema. me võime rõõmsameelselt teha kommentaari sest äh, investeeringud äh, Bulgaarias on äh, toonud otsest kasu teiste riikide majandusele. näiteks majandusasjade komisjonis siis, millal iganes me vaatame dokumente, siis ka Visegradi riikides on tööd tehtud ning see on euroala riikidele positiivne lähenemine, see ühtekuuluvuspoliitika äh, rakendamine. kuid siin on äh, head aluspunktid. kuulasime Ühtekuuluvusfoorumi ajal hoolikalt äh, kõnelejat, kes ütles, et euroala on kogu Euroopa, me peaksime olema nii ligitõmbavad, et kõik riigid tahaksid liituda. just nii ta ütles kuid see on äh, tulevaste aastate küsimus. me peame hoidma selle äh, ühtsena. ja ühtekuuluvus peab olema eraldiseisev eesmärk ning eelarve on väga oluline. võib-olla oleks meil vaja ka saada EKON komisjoni äh, dokumenti, millest te räägite, et millises, näha, millises suunas te liigute seega, kui me oma tööga lõpule äh, jõuame, siis me teame, millised on äh, selle komisjoni äh, põhi, põhimõtted ja ma tahaksin teada, milline on majandusküsimuste kava, aitäh! nüüd jätkame komisjonipoolsete kommentaaridega. pean aga härra Van Nistelrooy vastust kommenteerima meil on äh, raporti äh, projekt olemas. vabandan, kui te ei ole seda kätte saanud. kuid see on laiali jagatud meie teada. nüüd siis palun äh, annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale. Teil on sõna. suur aitäh, proua esimees ja austatud liikmed komisjon tervitab äh, tööd ning õnnitleb äh, raportööri ning variraportööri arvamuse puhul. nagu te teate, siis äh, komisjoni majanduspoliitika euroalas on kajastatud arvamusdokumendis seoses Rahandus- ning Pangandusliiduga, mis avaldati mai lõpus kaks tuhat seitseteist. seal ette pandud meetmed Äh, on muuhulgas äh, suunatud äh, sellele, et vähendada sotsiaalseid erinevusi liikmesriikide vahel. me oleme teinud ettepaneku hulga meetmete tegemiseks, et tagada makromajandusliku stabiilsuse põhimõtted, et vähendada sotsiaalseid erinevusi ning ühtlustada majanduspoliitikat liikmesriikide vahel komisjoni jaoks on väga oluline äh, soodustada edasisi tulevasi investeeringuid ning äh, FC ettepanek on praegu äh, triloogide, triloogi seisus. ning samal ajal me üritame edasi liikuda tööga, mis panustaks mm, Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondidesse, seega suur tänu teile teie töö eest. suur aitäh! suur aitäh veel kord, äh, proua esimees! niisiis äh,, enne ettekannet kokkuvõttes ütlesin et ma loodan, et teie kommentaaride ja küsimuste abil äh, panustate te, te selle dokumendi väärtusesse ja ma arvan, et mul oli õigus, kui ma nii ütlesin teie tõepoolest äh, panustasite. see kindlasti äh, aitab esialgset teksti paremaks muuta. ma arvan, et me võime kõik olla rahul, et oleme eesmärgi saavutanud. üks kommentaar, mis käis läbi paljudest kommentaaridest, oli see, et nõustusite ühise nimetajaga. ning see tähendab seda, et ühtekuuluvus on võrdsus või et ühtekuuluvust tuleks kasutada ebavõrdsuse vähendamiseks. teisisõnu kui meil on olemas äh, selgelt äh, defineeritud ja määratletud ühtekuuluvuspoliitika, siis idee seisneb selles, et me peame võitlema ebavõrdsuse vastu selle abil. eesmärk, äh, mida me üritame saavutada, on vaesuse vastu võitlemine. see vajab jõulist Euroopa Liidu reaktsiooni ning seda just piirkondlike reaktsioonide või vastu, reaktsioonide kaudu Euroopa Liit äh, võtab vastu rea meetmeid, mis aitavad meil olukorda parandada. see võimaldab meil vähendada neid piirkondade vahelisi erinevusi. eelkõige neid piirkondi, äh, mida majanduskriis kõige äh, rohkem mõjutas. ja nagu me näeme, siis see andis tõsise löögi konkurentsivõimele. Need et äh, kommentaare võtame kindlasti äh, tekstis arvesse. loomulikult on oluline äh, koostada tasakaalustatud eelarve, samamoodi nagu on oluline, et meil on konkurentsivõime, mitte ainult piirkondlikult, vaid ka liikmesriikides. lisaks on oluline ära märkida, et see arvamus võiks mainida ka vajadust äh, tegeleda teemaga, kuidas liikmesriigid struktuure äh, loovad. see arvamus on seotud äh, EKON komisjoni tööga. me räägime ühtekuuluvusest, ilma et me laiendaksime seda mõistet, aga mina tahaksin rõhutada seda, et me oleme selle pealkirja valinud, see on äh, raporti pealkiri. Äh, me võiksime koostada arvamuse ka selle arvamuse kohta, aga me ei saa äh, selle arvamuse ulatust laiendada. ma nõustun täielikult, et me peame majanduskasvu määratlust laiendama, meil ja me peaksime lisama, et siin on, et oluline on jätkusuutlik majanduskasv ja me kindlasti teksti selle kohaselt täiendame keeruline on lahutada euroala majanduspoliitikat äh, meetmetest, mida me saame euroalast väljaspool rakendada. ühtekuuluvuspoliitika on valdkondadeülene. nagu ka härra Van Nistelrooy ütles, siis on oluline, et me üritaksime saavutada Euroopa Liidu eelarve osas ühtset lähenemist ühtekuuluvuspoliitika peaks äh, katma kõiki piirkondi. ning see, selles ei ole üldse mingisugust kahtlust. ühtekuuluvus on midagi enamat kui programm, see on eesmärk. ja nagu härra Van Nistelrooy ütles, siis on tegu eesmärgiga, mis eksisteerib eraldiseisvalt eelarvest. tegu ei ole programmiga, vaid eesmärgiga. see on midagi, mida peame saavutama. see on eesmärk iseenesest. seega kordan, et äh, olen väga tänulik kõigile liikmetele, kes on äh, panustanud uute ideedega ja ma kinnitan, et need ideed kaasatakse meie arvamusse. suur aitäh teile, nüüd siis veel üks asi. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. kolmapäev, üheksateistkümnes juuli kell kaksteist ja see on sellepärast nii, et me hääletame seitsmendal septembril. niisiis kolmapäev, üheksateistkümnes juuli kell kaksteist ja nii palju siis veel sellest arvamusest. üheksateistkümnes juuli ja sellega me ka lõpetame tänase koosoleku avaliku osa ja me palume siia jääda ainult asjaosalistel ning nendel, kes ei ole koordinaatorid ja ei kuulu koordinaatorite töörühma, palutakse sellest ruumist lahkuda